okei okay. uh,, welcome back. niisiis, tere tulemast tagasi. jätkame. ja nüüd on meil siis ühine avalik kuulamine libe ja FEM komisjoni vahel ja mul on hea meel, et härra Aguilar on siin minu paremal käel, vasakul käel ja mul on hea meel, et see kuulamine on meie ühiskuulamine, sest teema puudutab tõesti mõlemat komisjoni. ja annangi kohe sõna järje härra Aguilarile, palun. Thank you so much, Mr Gustavson. suur tänu, härra Gustavson, mulgi on hea meel jälle olla FEM komisjoni kaas esimeheks. mina olen libe komisjoni esimees ise ja tere tulemast siia ühisele avalikule kuulamisele, kus me käsitleme Eh, roomade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistikku. see on väga aktuaalne teema meie mõlemale komisjonile Euroopa Parlamendis ja see näitab, et me oleme pühendunud Euroopa Liidus roomade integreerimisele, eh, võrdsusele seaduse silmis võrdsetele õigustele, me tahame kaotada eh, tõkked võrdsuse teel kõikjal, aga see on täiesti lõputu teema. nii et kõigepealt tere tulemast meie mõlema nimel, nii libe kui FEM komisjoni nimel. ja meil on võimalus meie erikülalisi kuulata ja arutada tehtavat tööd ning ka seda, kuidas liikmesriikide roomade integreerimise strateegiaid ellu rakendatakse. ja see Euroopa Liidu ülene raamistik ja liikmesriikide strateegiad eh, on üksteist täiendavad ja eesmärgiks on eh, teadvustada neid teemasid, mitte alati ei ole Euroopa Liit eh, Äh, nähtavaks muutnud seda probleemi, Rooma diskrimineerimist Euroopa Liidus ja meie oma resolutsioonidega võitleme sellise diskrimineerimise vastu detsembris möödunud aastal oli meil vastu võetud resolutsioon, kus me andsime selgeid soovitusi liikmesriikidele ja kutsusime äh, kõrvaldama äh, sundvälja siit saatmise, segregatsiooni roomade puhul ja kutsusime üles reageerima efektiivselt roomade tõrjutusele, välja pakkuma meetmeid liikmesriikide vastavates strateegiates ning äh, ka roomad kaasama projektide hindamisse ja seiramisse, kui need projektid puudutavad nende kogukondi ning selleks tuleb äh, ära kasutada kõik ressursid, mis Euroopa Liidus neil eesmärkidel on eraldatud. ja nüüd üks aasta pärast seda, kui liikmesriikide strateegiaid on hinnatud, äh, nüüd meie arvates on tulnud aeg teha vahekokkuvõte ka Euroopa Liidu raamistiku tulemustest ja vaadata, kuidas on edasi liigutud ja liikmesriigid peavad nüüd mõtlema selle peale, mida veel tuleb ära teha Euroopa Liidu tasandil tagamaks, et roomade põhiõigused tõesti kõikjal Euroopa Liidus leiavad täielikku järgimist. nii et täname teid juba ette. täname eh, kalleid külalisi, kes tulid meile esinema. ja ma näen, et esimene Äh, asi, mida me teeme, me kuulame ära meie raportööri proua Liivia Jaroka ettekande. ma tänan. Äh, ma tervitan kõiki ja tänan teid selle eest, et olete siin nii paljuarvuliselt kohale tulnud. see on väga tähtis koht käitumine. me kuulame roomade ja mitteroomadest tunnistajate ütlusi selle kohta, mis Euroopas toimub, kuidas Euroopa Liidu strateegiat ellu rakendatakse. homme meil on missioon Ungarisse ja Horvaatiasse selleks, et kohapeal eh, andmeid koguda ametlikku Euroopa Liidu Parlamendi eh, delegatsiooni roomade eh, asualadele varem saadetud ei ole, nii et see on esimene kord nüüd, kui selline teele läheb ja see näitab, et me tõesti tahame täpselt teada, eh, mida tehakse liikmesriikides, mida on teinud komisjon, mida on teinud vabaühendused kui kaugele on jõutud rakendamise vallas ja millised ülesanded äh, tuleb lahendada. ja selleks, et paremini mõista äh, olukorda, oleme kutsunud siia eksperdid ja vabaühenduse esindajad, kes äh, selle valdkonnaga tegelevad ja me oleme palunud, et nad räägiksid meile viimastest andmetest, viimastest arvamustest Eh, tuginedes liikmesriikide tegevusplaanidele, et nad räägiksid, millist edasiliikumist nad on näinud ja annaksid ka oma hinnangu rakendatud meetmetele ja meil on hea meel selle üle, et eh, meil on palju külalisi erinevatest liikmesriikidest ja ka Ungarist siin, kes ma arvan, eh, tõesti väga autent-, konkreetset kohalikku informatsiooni saavad meile jagada, täiendamaks eh, meie arutelusid nende teemade üle, mida me siin täna käsitleme. kõige tähtsam ra-, minu raporti eh, ülesanne on probleeme uurida, nii et eh, see oli kohe kriitilise suunitlusega dokument algusest peale, aga Euroopa Parlament tahab anda ka konkreetseid soovitusi ja komisjoni ja nõukogu dokumentides on ka meie panus olemas, me oleme selle eest väga tänulikud, aga nüüd me tahame veel ühe sammukese astuda. ja tahame, et meil oleks tugev mõõdikute komplekt ja ka korralik kontrollirežiim, mis tugineb nendele mõõdikutele, et me saaksime äh, äh, käivitatud programmid tõesti kasulikuks muuta muuta ja väl-, vältida seda, et kõik kavatsused ainult pelgalt paberile ei jääks, vaid ka tõesti reaalsuses saaks. minul on äh, Ungarist väga head kogemused tuua. Ungari valitsus on vabaühendustega, Rooma organisatsioonidega kokkuleppe sõlminud, et tõesti peavad olema meetmed, mis on ka arvudes väljendatavad, et tulemusi hinnata. teistes liikmesriikides sellist äh, asja strateegiates ei kohta, tihtipeale unustatakse ära rahalised vahendid liikmesriikides, äh, mida on vaja ka tagada selleks, et programme ellu viia ja suured investeerimisprogrammid, arenguprogrammid, mis on suunatud haridusele, tööhõivele. siis, kui me vaatame, kuidas seal rahalisi vahendeid näiteks kasutatakse, me ei näe, kuidas raha kasutatakse vaesuse vastu, tõrjutuse vastu suunatud meetmete rahastamiseks ja just roomade probleemide lahendamiseks. ja selgeks on saanud ja komisjongi saab seda kinnitada, et vabaühenduste ja kodanike enda kaasatus on jäänud väga nõrgaks. nii et see esmane sihtrühm tegelikult jääb kaugeks ja vabaühendused ka tihtipeale ei esindagi eh, neid Äh, ei võta arvesse kodanike endi soove. ja väga palju on meil foorume, kus peetakse dialoogi, meilgi on selline äh, naiste lobi Ungaris, kolm vabaühendust kuuluvad sinna äh, ja nemadki võtsid meiega ühendust, aga samas teised on jäänud väga kaugeks kogu protsessist ja meil on ka kriisikaart koostatud kogu Euroopa kohta, kus me näe Ungaria, Ungari, Bulgaaria, Slovakkia, Rumeenia kriisikeskusi, aga ka Kreeka ja Portugal, sealgi näeb selliseid linnaketosid. samas liikmesriikide tegevusprogrammidest on need nähtused täiesti välja jäänud ja mingeid meetmeid ei ole ette nähtud äh, et eh, nende probleemidega tegeleda, mis on, millega on silmitsi kümned tuhanded inimesed, kes elavad sellistes mm, vaesuse pesades nii-öelda. võib-olla ainult mõni väike projektikene on sellega tegeleb. ja lõpetuseks veel üks suur teema möödunud aastal loodud institutsioonilised raamistikud tegelikult tulemusi korralikke ei ole andnud. jah, meil on suurepäraseid eksperte, kes nendes institutsioonides töötavad, aga liikmesriikide kontaktpunktid tuleks paremini tööle panna peab toimuma sisuline mõttevahetus ja eh, igasugused halvad tegevuspraktikad tuleb ka päevavalgale tuua. jah, me näeme, et on programme, aga paraku tulemused neil ei ole sugugi kvaliteetsed ega käegakatsutavad ja mingeid muutusi inimeste elus ei ole toimunud. jah nüüd meie kolleeg proua Kinga Konts. Uh, our... ma ei taha pikalt teha, sest meie ülesanne on täna kuulata teiste kogemusi, nende kogemusi, kes tulevad koha pealt ja tegelevad nende teemadega. aga minu arvates kõige suurem saavutus on see, et meil on see roomade integreerimise strateegia ka liikmesriikides ja tegevusplaanid selleks, aga tähtis on ka, et oleksid rahalised vahendid eraldatud, tihtipeale neid ei ole ja ka poliitilisest tahtest jääb vajaka tihtipeale koha peal. nüüd ma tahaksin siiski eksiliselt kuulda, kui palju on sellist poliitikute pühendumist ja tahet nii, nüüd ühelt poolt meil on need dokumendid, loodetavasti siis tõsiselt võetavad dokumendid, teiselt poolt meil on poliitilised otsused, mis on langetatud kõikides liikmesriikides ja mõnikord me näeme, et poliitilised otsused ja Rooma integreerimisstrateegiad tegelikult eh, on nagu kaks eraldiseisvat asja. Eh, Ungarist ma tean, et eh, see segregatsioon mille vastu meie võitleme, muutub üha legitiimsemaks ja äh, vähendati koolimineku iga, alandati koolimineku iga. Äh, et nii parandada hiljem tööväljavaateid äh, ja vaesuse vastu võidelda aga me oleme alati öelnud, et selle programmi taha on vaja äh, Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. Ungaris näiteks Euroopa Liidu rahalist vahenditest saab äh, näiteks noorte kurjategijate ümberkasvatamist toetada, aga ei saa äh, laste kooliminekut toetada, mis neile annaks hea hariduse ja hiljem korraliku tööhõive. nii et see kõik on väga vastuoluline, ühelt poolt jah, teatistest ja dokumentidest me näeme, millised on normid ja eeskirjad, aga samas tegevuspoliitika on hoopis midagi muud. nii et kuuleme ekspertidel kindlasti mõlemat poolt, kui nad räägivad olukorrast koduriikides. on selge, et meil on vaja variraporteid, mis tulevad kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, jah, on väga huvitav ühelt poolt need riiklikud raportid ja teiselt poolt need variraportid vabaühendustelt ja kui te neid loete, siis mõnikord näib, et nad räägivad täiesti kahest erinevast maailma otsast. nii et eh, tähtis on, et nad ikkagi ei läheneksid. ja nüüd põhiõiguste agentuuri raport, jah, eh, sealt sel-, nähtub selgesti, et olukord ei ole paremaks läinud ja selgub ka, et eh, jääb vajaka konkreetsetest andmetest, aga neid andmeid on väga vaja, et teaks, mis toimub tegelikkuses ja jah, kõik me võime rääkida headest tegevuspraktikatest ja halbadest tegevuspraktikatest, aga milline on see lähtepunkt, eh, tea-, tõeline olukord, kas olukord paraneb või mitte, see on see peatähtis küsimus ja kindlasti meil on vaja eh, rohkem inimõigustele orienteeritud lähenemisviisi, vähemasti minul on selline mulje jäänud. ja ma kutsuks üles ka liikmesriikidele suruma nende vastutusele aga kindlasti ka parlament peab liikmesriikidele selleks survet avaldama ja komisjon omalt poolt samuti. ja ma arvan, et meil on vaja, et roomade organisatsioonid ja vabaühendused eh, saaksid rahalist toetust, sest vastasel korral nad ei saa korralikult tegutseda. tänan. ja hea huviga nüüd kuulan eksperte paremini olukordadest aru saada. aitäh, proua Kants, nüüd alustame esimese äh, paneeliga Roma integreerimise strateegia esimese faasi õppetunnid. Äh, lugupeetud parlamendiliikmed, äh, auditoorium, nüüd anname sõna meie esinejatele ja kõigepealt on hea meel tervitada härra Martin Rööbidit, Äh, Rooma kaasamise sekretariaadi sihtasutusest. uurimisinstituut äh, Ungari Teaduste Akadeemias ja Rahvusvaheliste Asjade Instituudis. tere tulemast, äh, Martin Robid, sõna on teil. aitäh, suur tänu kutse eest ja suur tänu selle eest, et olete korraldanud selle väga olulise arutelu paneeli annan teile ülevaate eh, nendest eh, variraportite, variraportitest, mida Kinga Kõns eh, mainis. ja kohe järgmisel slaidil ongi ülevaade sellest, ma räägin teile, kuidas on võimalik jälgida vastavust rahvusvaheliste kohustustega, annan ülevaate ka kodanikuühiskonna äh, monitooringu aruannetest, samuti õppetundidest Euroopa Liidu raamistiku tulevikust ja Euroopa Parlamendi võimalikust rollist. ma arvan, et see siin on väga äh, keerukas slaid, aga ma lühidalt selgitan. selleks, et äh, läbi viia monitooringut, on tarvis info kogumist äh, hindamiskomisjoni, samuti kommentaare resolutsioone ja soovitusi, eh, riikidepoolset eh, probleemide tunnustamist eh, ja soovituste järgimist ja jätkutegevust. täielikest süsteemidest näited kõikide diskrimineeri-, naistevastase diskrimineerimise vormide kõrvaldamise konventsioon, rahvusvähemuste kaitse konventsioon mittevajalikud süsteemid praegu on niinimetatud Decade of Roma Inclusion ja Euroopa Liidu raamistik. on puudu praegu siit esimesest äh, hindamiskomisjon, äh, rahvusvaheline äh, vastav ametiasutus on nõrk, on tarvis soovitusi ja jätkutegevust. järgmisel slaidil, mida me tegime variaruandluse pilootaastal koordineerisime äh, tegeid sekretäriaadiga ja teistega ja kaheksast riigist äh, kogusime kokku kodanikuühiskonna koalitsioonid, nende hulgas Albaania, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Makedoonia, Rumeenia, Slovakkia, Hispaania, äh, pakkusime neile sellise ühise vormi ja professionaalse ülevaatamise ning selle raames siis vaatasime tegelikku mõju, mis on olnud äh, valitsuse meedetel. ja siin on veebilehekülg, seal on äh, aruande kokkuvõte, järgmisel slaidil näete, kuidas äh, need välja näevad millised on siis tulemused? me leidsime positiivseid meetmeid strateegiatega seoses, samuti positiivseid eh, nii-öelda põhivoolu meetmeid, mis tulid kasuks eh, Roma kogukondadele. aga oli ka positiivseid meetmeid, mis potentsiaalselt võivad olla positiivsed, aga hetkel on nad ebapiisavalt rakendatud. aga on olnud ka meetmeid, mis iseenesest on eh, negatiivsed ma ei hakka teile kõiki näiteid tooma, sest aeg on piiratud, vaid äh, mõned äh, üksikutest riikidest illustratiivsel eesmärgil. Tšehhi Vabariigis näiteks on äh, romade pedagoogilise abiprogramm, Ungaris on, Rumeenias on näiteks äh, positiivne diskrimineerimine keskkoolides ja ülikooli tasemel, siin on näha Rumeenias näiteks koolitoiduprogramm, järgmisel slaidil on meetmed, mis võivad olla potentsiaalselt kasulikud, aga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal neid korralikult ei rakendatud, näiteks Ungaris Rooma naiste sotsiaalabistajate programm, seal on tarvis valikut ja koolitust parandada samuti äh, Rooma nii-öelda kolledžid, äh, mille tegevust annab parandada järgmisel slaidil, äh, võib öelda, et kahjuks mõned kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal rakendatud poliitikad ja meetmed ei olnud sugugi kasulikud Rooma kogukonnale. Ungaris näiteks praegune avaliku tööhõive skeem ei ole toimiv ja ei tule üldse kasuks Äh, Makedoonias on mitmeid, äh, on probleem sellega, et infrastruktuuri arengud ei äh, aita lahendada segregatsiooni probleeme. järgmisel slaidil näete mõningaid üldisi poliitikameetmeid, mis olid samuti kahjulikud romadele. Tšehhi Vabariigis viidi läbi sotsiaalreform, mis radikaalselt vähendas tööotsijatele pakutavat abi. Ungari haridusreform juba mainis Kinga Köns ja sellega seotud probleeme. Äh, Slovakkias on äh, nii-öelda paralleelne koolitus äh, vaimse puudega lastele ja Hispaanias näiteks on vähenenud sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevatele lastele toetus. järgmine slaid, millised õppetunnid siin on olnud, tooksin välja neli peamist. üks väga oluline õppetund Eh, mida eelkõnelejad juba mainisid, on, et eh, on tarvis nii-öelda sisuliselt tähenduslikku romade kaasamist ja osalemist ja tarvis on rahastamist ja suutlikkuse parandamist. veel üks asi, mida juba mainiti, peame tagama, et eh, nii-öelda põhivoolupoliitikad ei lähe vastuollu sihtmeetmetega äh, Äh, kolmandaks, oluline on võidelda mitteroma ühiskonna eelarvamustega ja edendada kultuurilist äh, võrdsust ja mitmekesisust nii hariduses, meedias, era- kui ka avalikus sektoris. Äh, ja neljandaks, me leidsime, et erasektori kaasamine ei ole piisav me leiame, et ettevõtjad äh, saavad teha tunduvalt rohkem selles valdkonnas. järgmiseks, kuidas välja arendada Euroopa Liidu raamistikku nende tulemuste valguses, tooksin jällegi välja neli punkti. üks on nii-öelda tehnilist laadi punkt, oluline on ühtlustada monitooringu ja aruandlussüsteeme Euroopa Liidus. Äh, see on tegelikult toimumas ja me usume, ta annab tulemusi, samuti võiks luua ekspertide töörühmi, et toetada nii-öelda Rooma äh, task force'i ja riiklikke kontaktpunkte. pakume välja ka laiaulatusliku nii-öelda äh, välisvaatluse Euroopa Liidu fondide üle ja leiame, et äh, kasuks tuleks ka Euroopa Liidu ülene monitooring viha kõne ja vihakuritegude suhtes, mis pannakse toime romade suhtes. milline võib olla Euroopa Parlamendi potentsiaalne roll? me leiame, et on oluline, et Euroopa Parlament äh, küsiks komisjonilt perioodilisi eduaruandeid, mis sisaldaksid rohkem riigispetsiifilisi hinnanguid ja soovitusi Äh, võiks toetada raha, kodanikuühiskonna monitooringu ja rakendamise rahastamist. Euroopa Parlament võib võtta ka juhtrolli resolutsiooni vastuvõtmisel, millega mõistetakse hukka igasugune äh, romade vastu suunatud rassism ja tunnustataks nii-öelda romade vastasust, äh, nii-öelda anti-gypsism koos antisemitismiga. aitäh, suur tänu selle ülevaate eest. Te tegite päris kiiresti ja nüüd on meil aega isegi rohkem aruteluks. me, meil on aga veel enne seda kahe külalise äh, ülevaated, kõigepealt Julis Rostas, äh, Ramade Haridusfondi ja Avatud Ühiskonna Sihtasutuse konsultant. ta on olnud ka ekspert vastavas äh, Rumeenia rahvusvähemuste kaitsmise osakonnas ja praegu, nagu ma ütlesin, on konsultant äh, Rooma Haridusfondis ja Avatud Ühiskonna Sihtasutuses. palun, aitäh, Äh, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on hea meel, et mul on võimalus esineda nii olulisel teemal nagu Rooma poliitika Euroopa Liidus. tahaksin omalt poolt ähm, tuua välja kolm punkti ja esi-, tõstatada ühe küsimuse. räägin äh, kõigepealt romade osalemisest äh, Rooma poliitika rakendamisel Euroopa Liidus. Äh, tõstatan ka diskrimineerimisvastase küsimuse ja miljoni euro küsimus, et äh, mida tuleks siis edasi teha. mis puudutab romade osalust, siis äh, Euroopa Liidu raamistikus ei ole tegelikult mehhanismi tagamaks romade kaasamist. liikmesriikide tasandil toimub see tavaliselt rahvusvähemuste osalemise mehhanismide kaudu aga romade probleemid ulatuvad tunduvalt kaugemale kui tavalised rahvusvähemuste probleemid, näiteks vaesuse vähendamine või sugudevahelised äh, küsimused, neid ei saa rahuldavalt äh, lahendada rahvusvähemuste kaitsemehhanismide kaudu. Euroopa Liidu tasandil on meil romade platvorm, mis ei ole aga suutnud kaasata romasid dialoogi. tavapärased kohtumised äh, ei kaasa tihti Roma aktiviste, eh, ehk siis kokkuvõttes ei ole selget mehhanismi romade osalemiseks Roma platvormis. ja eh, on ka küsimus, kas on eh, õpitud varasematest kogemustest, näiteks varasematest rahvuslikest strateegiatest või Decade of Roma Inclusion tegevusest. me peame aga minema kaugemale paljastest loosungitest ja tagama sisulise dialoogi roomadega. tundub, et oleme astumas esimesi samme selles protsessis Euroopa Komisjoni esimesed sammud liikmesriikide poolne strateegiate esitamine, äh, enne seda ei tegelenud romade osalemisega eriti ei komisjon ega ka liikmesriigid. nüüd oleme astunud esimesed sammud. siis äh, diskrimineerimis see keelamine. Äh, hiljuti öeldi, et äh, romade sotsiaalne kaasamine ei saa olla tõhus, äh, kui me ei äh, tegele mustlaste vastasuse ja romade diskrimineerimisega võrdsust tuleb integreerida üldisesse poliitika tegemise protsessi. ja see läheb kaugemale kui tavaline diskrimineerimise keelamine liikmesriikidel on ka positiivne äh, kohustus võrdsuse edendamiseks. Äh, võib ka märgata Euroopa Komisjoni üsna nõrki kommentaare liikmesriikide vastavate strateegiate teemal. on üks äh, oluline läbikukkumine Euroopa Liidu mittediskrimineerimise raamistikus ja ka Euroopa Liidu Rooma rah-, riiklike strateegiate osas. see puudutab romade rassilist segregeerimist, eriti hariduse ja eh, elamumajanduse osas. olenemata sellest, kui palju ressursse me investeerime, kui me ei kaota strukturaalseid eh, tõkkeid, siis ei saavuta me mingisuguseid tulemusi ja lõppkokkuvõttes romasid endid süüdistatakse poliitikate läbikukkumises. tahaksin tõstatada ühe küsimuse, äh, mis puudutab rassilise võrdsuse ähm, direktiivi. libekomisjonis äh, toimus äh, paar kuud tagasi kuulamine sel teemal, aga seal <clears throat> ei tõstatatud üldse rassilise segregeerimise küsimust. rassilise võrdsuse direktiiv ei keela salaselgelt rassilist segregeerimist ja seepärast ei ole üllatav, et päris palju Euroopa Liidu rahasid kasutatakse liikmesriikide poolt just romade hariduslikuks segregeerimiseks. see on üsna lihtne mehhanism, on tasakaal tõhususe ja kasusaajate vahel, siis tavaliselt äh, võidab äh, tulusaajate number ja unustatakse paljud lapsed küsimus on ka selles, kuidas diskrimineerimise keelamisest äh, teha riiklike strateegiate selgroog. praegu vaadatakse neid strateegiaid üle ja ma arvan, et me peame saatma tugeva signaali just selles suunas. kahe esimese küsimusega on äh, seotud ka nõndanimetatud ähm, romade teadmiste loomine. teadmised et äh, peavad minema kaugemale statistikast. statistika on oluline, aga statistika ei ütle meile mõnikord seda, kuidas või miks midagi toimub. meil on tegelikult üsna piiratud teadmised romade kohta ja automaatselt toob see kaasa ebatõhusa poliitika äh, Euroopa Rooma uuringute võrgustik on üheks selliseks näiteks, Euroopa Komisjon toetab ja rahastab seda, aga veidral moel selline organ ei hõlma oma juhtkonnast mitte ühtegi äh, roomat. ma leian, et selline olukord on täiesti lubamatu. kuidas me saame tagada roomade osaluse ja kaasamise, mis läheb loosungitest kaugemale selleks on tarvis teadmisi. romad ise peaksid olema need, kes saavad öelda, mida nad tahavad ja kuidas nad seda tahavad. ja loomulikult küsimus, mida siis teha? romade osalemise küsimuse lahendamiseks, ma arvan, äh, on tarvis äh, sihipäraseid meetodeid ja tegevusi mitte ainult kohalikul tasandil, vaid ka piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. ma arvan, et on tarvis üle vaadata see, kuidas toimib Rooma platvorm, et tagada sisuline dialoog nendega. ei piisa sellest, kui roomad saavad kritiseerida meie tööd, tarvis on dialoogi, vastasel juhul mingit edasiminekut ei toimu. ja valitsustele peab tegema selgeks, et võrdsus ja mittediskrimineerimine peaksid olema uute läbivaadatud riiklike strateegiate selgrooks mis puudutab rassilist segregeerimist, siis ma arvan, et see peaks olema hõlmatud eraldi diskrimineerimise vormina Euroopa Liidu diskrimineerimisvastases võrgustikus. samuti peab igal võimalikul moel tagama, et Euroopa Liidu poolne rahastamine ei leiaks kasutamist romade edasiseks segregeerimiseks komisjon peaks äh, hoidma seal silma peal ja andma ülevaate ka Euroopa Parlamendile nendest küsimustest. romade kaasamine ja osalus on eeltingimuseks, äh, peaks olema eeltingimuseks mis tahes Euroopa Liidu rahastatavatele algatustele. on tarvis kaasavaid meetmeid ja vahendeid, et äh, parandada meie teadmisi romadest, et nendel põhinevalt võtta vastu tõhusamaid äh, poliitikaid. ühe näitena tõin siin Euroopa Liidu roomauuringute võrgustiku. kui peaks aga välja valima ühe küsimuse, siis selleks oleks sõltumatu uuringu läbiviimine selle kohta, kuidas on kasutatud Euroopa Liidu rahasid, mis on mõeldud romade kaasamiseks. Euroopa Komisjon ei saaks seda ka teha, seal oleks huvide konflikt algusest peale, Euroopa Parlament oleks äh, tunduvalt paremas positsioonis läbi viima sellist äh, sõltumatut uurimust ja survet avaldama komisjonile. me peame muutma äh, ja selgeks tegema, kuidas kasutatakse tegelikult neid Euroopa Liidu rahasid, mis on mõeldud romade kaasamiseks. aitäh, härra Rostas ja aitäh ka selle eest, et äh, jäite ajapiiresse, sest meil on endiselt äh, veel kolmas ettekanne äh, Liina Papa Michalopulu, üksuse juht äh, mittediskrimineerimise ja romade koordineerimise äh, poliitika alal Euroopa Komisjoni õiguse peadirektoraadis. nii et palun suur aitäh, tegelikult ähm, te ütlesite, et ma olen tunnistaja, aga ma arvan, et ma olen pigem süüdistatav sellel teemal. ma piirduksin mõnede põhimõtteliste küsimustega ja ei hakka käsitlema igat üksikut aspekti. põhimõtteliselt võib öelda, et meil ei ole väga roosilist pilti siin. Äh, seda mõistavad nii kodanikuühiskond, äh, seda tõid välja ka minu äh, eelkõnelejad, äh, see tuleb välja ka raportööride märkustest ja ei ole mingi saladus, et kus me praegu oleme? Euroopa Liidu raamistik on kahe tuhande kahekümnenda aastani. Äh, alustame sellest äh, põhimõttest, mida me oleme teinud seni. positiivsed asjad esimest korda Euroopa Liidu ajaloos. Äh, kõikidel liikmesriikidel on kas riiklik strateegia või poliitikameetmed, välja arvatud Malta. aga jällegi, ma pean Malta tunnustuseks mainima, et nad saatsid meile kirja, kus nad äh, märkisid, et siis, kui neil saab olema Rooma kogukond, on nad valmis ka vastavaid meetmeid võtma. Uh... Äh see tähendab, et poliitiliselt põhimõtteliselt kõik liikmesriigid on tunnustanud, et romade kaasamisega on probleem. komisjon on vastutav ja tegelikult äh, me teemegi seda regulaarselt, vastutav selle eest, et äh, nõukogule ja parlamendile üks kord aastas anda ülevaade edasiminekutest. kaks raportit on seni olnud. esimene raport kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kujutas endast äh, strateegiate, tegevuskavade, integreeritud poliitikameetmete hinnangut, mille liikmesriigid olid meile esitanud ja jällegi äh, ei ole üllatav, et mingit roosilist pilti ka siin ei ole. mitte äh, ühtegi täiuslikku strateegiat ei olnud. aga selles raportis äh, või koos raportiga andsime välja töödokumendi, kus me tõime välja kõikide strateegiate nõrkused. see on avalik äh, dokument äh, ja kättesaadav ka internetis. igas liikmesriigis on strateegiate puhul nõrkusi ja need nõrkused tõime me, me ka välja. samas äh, tuvastasime ka Euroopa Liidu raamistikus nõrkusi selleks, et strateegiad saaksid toimida Äh, tuleb lahendada teatud strukturaalsed küsimused. ei ole midagi uut selles, mida ütles Liivi Aabro, Künts, kolleegid ähm, ja meie kaastöölised, äh, me oleme tuvastanud need nõrkused, me teame, et äh, on probleeme kodanikuühiskonna regulaarse dialoogiga. me teame seda ja oleme tuvastanud ka selle, et romade hääl selles protsessis, et romade jaoks koos romadega, see koososa on praegu puudu. me teame ka seda, et kodanikuühiskonna osalus on praegu nõrk, tulenevalt administratiivsuutlikkusest, tulenevalt äh, ebapiisavast rahastamisest, me oleme tõesti tuvastanud need asjad ja oleme ka raportis välja toonud. aga veel üks asi on olnud edukas. hea on see, et kõik liikmesriigid on määranud oma riiklikud kontaktpunktid. jällegi me oleme leidnud, et paljudel juhtudel need äh, riik-, neil riiklikel kontaktpunktidel ei ole koordineerimissuutlikkust, neil ei ole piisavalt ressursse, aga me avaldame järjest omapoolset survet. komisjonina öö, äh, oleme mul olnud eh, riiklike kontaktpunktide kohtumised, teeme nendega koostööd, avaldame omalt poolt nii palju survet, eh, kui me saame oma pädevuse raames. aga eh, ühine vastutus selle eest on meil kõigil, komisjon, nõukogu, Euroopa Parlament, kodanikuühiskond, me oleme kõik ühiselt vastutav, see ei ole mingi ühe institutsiooni töö või vastutus me oleme teinud koostööd äh, kodanikuühiskonnaga, oleme saanud äh, nõndanimetatud variraporti kõigilt, kes on olnud valmis seda meile esitama. me oleme avatud koostööle ja oleme saanud äh, panuseid isegi üksikisikult, ühelt Ungari arstilt, kellel oli väike vaktsineerimisäri. nii et me oleme väga avatud tegema koostööd kõigiga ja meil ei ole probleem äh, tunnistada, et me vajame tegelikult abi. ja lisaks sellele oleme teinud ettepaneku nõukogu soovituse vastuvõtmiseks, sellepärast et oleme tuvastanud kõik need probleemid ja sellepärast, et äh, nii-öelda pehmel õigusaktil oleks ka vastuvõtmise võimalus, kuna mm, tegemist on valdkonnaga, mis nõuab hääletamisel ühehäälsust. aga seeläbi me saame avaldada teatud poliitilist survet. Äh, ainus poliitiline surve liikmesriikidele saab olla siis, kui nad on ise vastu võtnud nõukogu soovitused komisjonil ei ole mingit otsest äh, vahendit, millega liikmesriikidele poliitilist survet avaldada, aga nõukogu oma järelduste või soovituste kaudu saab sellist äh, survet avaldada. diskrimineerimise vastu veenvalt võitlemine, see on ka üks äh, meie peamisi soovitusi esimeses raportis ja see on eeltingimuseks mis tahes strateegia edukusele nii et nõustume kõige sellega, mida seni on öeldud, aga lihtsalt tahan selgeks teha, et asi ei taandu ainult komisjonile ja sellele, see ei ole teema, millega ainult komisjon saab tegeleda või peaks tegelema. nagu ütlesin, me oleme juba aruanded koostanud, oleme tege-, sekretäriaadiga ja teistega juba koostööd hakkama tegema järgmises aruandes kaks tuhat neliteist anname aru kõikide nelja samba kohta ja nendega seotud edasiminekute kohta. praegu on puudu ähm, korralikest strukturaalsetest eeltingimustest. nii et me oleme teinud ka nõukogus soovitusi Euroopa Liidu rahastamisega seoses äh, Äh, oleme avaldanud survet äh, siipärase finantseerimise tagamiseks ja siin ootame ka parlamendi toetust ja abi nõukogule surve avaldamiseks. suur tänu. nüüd saab nüüd uh Äh, on aeg pisut äh, mõtteid vahetada. Äh, pea, saame anda ka sõna siis kõnelejatele. kõigepealt saab sõna härra Teis. suur tänu. iga kord, kui me räägime roomadest Euroopa Parlamendis, jääb kõrvale oluline aspekt. see puudutab äh, personaalset lähenemist, see tähendab lahenduste leidmist äh, isiklikult äh, igal inimesel enda poolt. ma ei äh, taha väita, et probleeme, millest kõnelejad äh, rääkisid, ei ole olemas, kuid kui me jääme, keskendume äh, ainult äh, sellega tegelema, siis on väga vähe võimalust, et, äh, et probleemid laheneksid. me peaksime rääkima ka probleemidest, mida seni pole mainitud, kui me räägime roomadest. näiteks, äh, näiteks on nende seas väga äh, Äh, suur hulk neid, kes ei äh, vii oma lapsi kooli, on väga kõrge kuritegevustase. seda, mm, sellest peaks mainima näiteks äh, Uhtrehti Willy Pompeni instituudi üks õppejõududest tegi väga, viis läbi väga olulisi, mm, olulise uurimuse ning ütles, et Noh, kohe, kui me teatasime, et tahame eh,, tahame uurimuse läbi viida, tekitas see väga palju pahameelt vabaühenduste seas. asju peab kutsuma õigete nimedega ja see, et mustlaskogukonnas on väga kõrge kuritegevuse tase, et nende seas on väga palju organiseeritud kuritegu rühi-, rühmitusi seni, kuni me sellest ei räägi, senikaua kui äh, ei ürita välja töötada strateegiat selle probleemi lahendamiseks Euroopa Liidu tasandil, senikaua kui seda ei tehta, ei saa, ei saa me öelda, et need probleemid äh, leiavad lahenduse, aitäh. härra Bruns. If there is anything worse than an intended slur on a whole people, it is Eh, kui on veel midagi hullemat kui kavatsetud laim ühe rahvuse kohta, on see hullem, on see kavatsematu larm. Eh, kavatsematu eh, solvang võib olla seotud sellega, et reaalsusest on moonutatud reaalsus. sest see, mida, millest te räägite, ei ole mitte ainult kohutav, vaid see on ka väga salakaval. loomadest räägitakse äh, Eh, kui inimestest, kelle jaoks midagi tehakse, kuid eh, kes ise pole mitte midagi enda heaks teinud. Neid kirjeldatakse kui rahvast, eh, kes ei saa mitte midagi kiiduväärset enda kohta öelda, kes kirjeldatakse neid kui inimesi, kes ei saa ise mitte millegagi hakkama, nende eest tuleb kõik ära teha. ma ei suuda välja mõelda midagi alandatavama, odavamalt kui kui selline kirjeldus ühe rahva kohta. Öeldakse, et ei maksa üldistada, eriti ühe rahvuse kohta. võib-olla peaksime endale ütlema ja selle tegevuse lõpetama, on lõpetada, et on see, et me kasutame üldistusi indiviidide kohta või kui palju üldistusi, milliseid üldistusi võiks teha näiteks on räägitud äh, nende äh, kohutavast majanduslikust olukorrast ning nende mõnikord äh, väga halvast sotsiaalsest olukorrast. kas neid saab teist, nende eest muuta? võib-olla, kuid ilmselt ilma nende nõusolekuta võib öelda, et täielik elustiili muutus ehk siis äh, Ehm, elu, uue elustiili pealesurumine nendele ei ole sobilik. Ehm, loomulikult peab esinema uusi võimalusi nende laste jaoks, kuid eh, koostöö tähendab ju põhimõtteliselt nõusolekut. on väga raske eh, sellist poliitikat neile peale suruda. ja mis nüüd nendest äh, üldistustest võib öelda, kas võib üldistada näiteks kogemuste ja käitumise kohta. üks ei ole võimalik teisega. kui libekomisjon kaks aastat tagasi korraldas äh, kuulamise inimkaubanduse kohta, siis äh, sellega, seal esitas äh, ettekande Europoli esindaja. mina esitasin väga ettevaatliku küsimuse, küsisin, kas mõni rahvusrühm on äh, ebaproportsionaalselt esitatud äh, kas äh, siis ähm, inimkaubitsejate või kaubitsetavate seas. ta ütles, et vastus on roomad. Neid on ebaproportsionaalselt palju nii ähm, ohvrite kui kurjategijate seas. kui me väidame, et see nii ei ole, siis ei aita kuidagi probleemi lahendada, aitäh. suur tänu kas keegi soovib sõna, kas mõni vabaühendus soovib äh, sõna, palun tutvustage ennast ja kui keegi soovib veel sõna, siis palun. suur tänu. mina olen Sinti Rooma organisatsiooni esindaja Hollandis. me oleme siin esindatud neljakesi ma tahaksin pöörata tähelepanu sellele, et diskrimineerimisprobleemid Hollandis on erinev teistest äh, Euroopa riikides toimuvast. me äh, Eh, ja nii valitsused kui kohalikud omavalitsused, valitsus kui kohalikud omavalitsused soovivad näiteks välja juurida rändavad elustiili, keelatakse näiteks eh, eh, näiteks parkimiskohtade üürimine nendele, see sunnib meid elama majades, meid eraldatakse vägivaldselt oma perekondadest. me, me tulime siia, maksime ise oma pileti kinni, et saaks siia tulla ja rääkida oma olukorrast. kolmekümne aasta jooksul ei eh, ole tekkinud juurde parkimiskohti, pidevalt on politseipoolseid rünnakuid, minu koju näiteks tuli politseinik, lõi ukse sisse, et kontrollida, kas eh, seal eh, ei tegel-, ei ole tegemist kuritegeliku äh, tegevusega ma pidin kõik äh, äh, ukse, ma pidin ukse ära vahetama, see on nagu teine maailmasõda. me oleme kogunenud äh, ajalehe väljalõikeid, meil on siin kõik need kogutud, näiteks äh, üks äh, linnapea ütles, et äh, kõik romade äh, äh laagrid tuleks ära hävitada äh, ja see, sellist, sellist lähenemist kavatsevad rakendada kõik kohalikud omavalitsused. Holland eh, räägivad põhi, eriti just Ida-Euroopast pärit roomadest, kuid tegelikult see probleem on nii-öelda nähtamatu probleem, sest eh, meil on väga palju isiklikke kontakte ja meil on äh, Eh, samuti ka kontakti, konkreetseid inimlikke, inimestevahelisi kontakte inimestega, kes on minema olnud kihutatud, taga kiusatud ja palun pöörake tähelepanu ka Lääne-Euroopa roomadele, kes eh, näiteks ei saa tihti tööle minna, meile tehakse selleks takistusi. suur tänu tähelepanu eest. I saw also Mrs Sippel's hand being raised, Mrs Sippel jah, palun, proua Sippel. suur tänu, härra esimees, on väga oluline öelda, et et juba mitmeid aastaid mis puu-, sellest küsimustest, mis puudutab nõrka integratsiooni ja, ja muid selliseid küsimusi kasutatakse ähm, tõkendeid liikmesriikides ja peab kahjuks ütlema, et äh, roomad äh, on äh, üks nendest rühm, gruppidest, kes on diskrimineerimise ohvriks langenud. mis puudutab arutelu roomade kohta, siis mul on väga kahju, et me peaksime kuulma selliseid sõnavõtte, mida me siin täna äh, saadikute poolt kuulsime, kahe saadiku poolt. on väga tore, kui on eh, inimene peab ise vastutama elu eest, kuid eh, miks seda peab just mm, ütlema roomade kohta? väga hea on öelda, et lapsed peavad koolis käima, aga kuidas see on võimalik, kui riigi, eh, kui riigivõimu esindajad ei kontrolli, et tänavad oleks korras, et, et et bussiliiklus oleks olemas, kui roomade perekonnad kihutatakse linnadest välja, nii et nad ei saagi koolis käia. oleme kuulnud äh, ka äh, sellest, äh, millised puudujäägid on tekkinud meetmete rakendamisel. jättes kõrvale igaühe oma arvamuse, tundub mulle väga positiivne olevat, et me räägime sellel teemal, minu meelest peaksime rääkima asjaosaliste endiga see ei ole ju tegelikult probleem, mis äh, iseloomustab ainult, äh, äh, ainult roomasid, seda võib, oleks tore, kui asjasse puutuvad muutuks asjaosalisteks. seda kuul-, on kuulda eriti siis, kui ja see ja kui, kui nüüd äh, selle strateegia arutelu algushetkel ütlesime, et on äh, väga palju selliseid vähemusi, kellest me peaksime hoolitsema, kui me suudaksime läheneda sellele äh, vähemusrühmale, et siis oleks see suur edu ja me peaksime arutama ka teiste vähemuste olukorda Euroopas, sest probleemid on sarnased. väga rohkem äh, Eh, käsi ei ole tõstetud ja nüüd palun sõnavõtud eh, selleks, et eh, vastata küsimustele. see paneel peab lõpetama kell kuusteist nelikümmend viis. jah, tahaksin vastata ka esimesele kahele sõnavõtule loomulikult tuleks, äh, ma toetan seda, et tuleb minna kaugemale lihtsalt äh, ohvri rolli äh, mm, külge kleepimisest, tuleb näha kui võrdseid kodanikke, kes on vastutavad kõige selle üle, mis nende eluga juhtub. ma leiaks, et kõik roomade kaasamise integratsioonistrateegiad annaks võimu nende kätte nii-öelda otsustusvõimu suur tänu. min-, mina äh, olen, äh, olen Rooma ja olen õppejõud ja õpetan, äh, mul on kursused Rooma poliitika kohta. tahaksin teile rääkida järgmisest, kui ma räägin midagi kaugemale kui ma rääkisin statistikast, andmetest, siis jah, tõepoolest roomade seas äh, on äh, kuritegevust roomaduses tõesti palju, seda me ei saa eitada. kuid, äh, kuid te ütlete, äh, et roomade seast on kuritegevus palju kõrgem kui teiste seas, näiteks teis me ei saa kümmet pisikuritegu võrrelda rahapesuga või raha, pettustega finantssektoris. kas äh, kumb on siis äh, raskemate tagajärgedega, kas kümme väikest kuritegu või äh, üks suur, see ei tähenda, et, äh, et kuritegevus on probleem. mina kui Rooma õpetlane, ma selgitan teile, miks valitsus ei rakenda seadusi, miks, miks riigi kaitseametid ei rakenda seaduse õigesti. mis juhtub siis, kui vanemad ei pane lapsi kooli? samuti tuleb sellistel puhul rakendada seadust, sest tegelikult on ju oluline see, et lastel on õigus haridusele. see ei ole vanema otsustada, eh, kas ta keerab lastele õiguse ligipääsu haridusele. nii et kui me räägime eh, eh, seaduse rakendamisest, peame vaatama, kuidas see toimib ning äh, äh, seadus, äh, seadus seega seotud institutsioonid ei tee oma tööd piisavalt hästi ja nüüd, mis puudutab nõusolekut, mul on väga hea meel selle arutelu üle, sest meil on võimalik mõtteid vahetada, kuid selleks, et nõusolekut saada, siis on vaja mõlemaid osapooli, kui üks osapool ei osale, siis on nõusolekut rasket saada. inimkaubandus on kahtlemata väga äh, tundlik teema. ja selle, seda on või meil, see on seda võimalik tõesti välja nokkida roomadega seotud statistikast, jah, nii ohvreid kui kuritegu, kuri, ohvrite kurite, kurjategijate seas on tihti palju roomasid kuid tihtipeale politseinikud näiteks keelduvad roomade piirkonda äh, ei soovita minna, öeldakse, et nad ei hooli sellest, nad on nii kummalised, nii erinevad, me ei taha nendega tegeleda, tahame, tahame tavaliste inimestega tegeleda. kui on tegu inimkaubandusega, siis eh, tuleb öelda, et eh, karistada tuleks ka kliente. Eh, vastutavad on ka kliendid ja kliendid tihtipeale ei ole sugugi mitte roomad. see oleks lühidalt kokkuvõttes minupoolne vastus Thank you, no problem, it's something. suur tänu. ma täiesti nõustun sellega, mida ütles härra Rostas. ja ma läheksin veelgi kaugemale, mina pole Rooma. ma oleks, olen väga uhke olnud sellele, kui ma Rooma oleks olnud ma ei usu statistikat, kui need tähendavad ainult äh, numbreid, mind huvitab statistika siis, kui see analüü-, kuidas, siis kui see on analüüsitud ja tõlgendatud, ma ei oska Europoli kohta inglise, inimkaubanduse osas midagi öelda, küsimus on see, mille, äh, mille, küsimus on selles, et äh, mida nad uurisid selle uuringut läbi viies. näiteks võib-olla oli, võib-olla näiteks nad uurisid seda, äh, uurisid nad näiteks naistkaubandust, mis on pärit Ida-Euroopast, aga igatahes on väga oluline kõigile aru saada sellest, et me peame stereotüüpide äh, loomise äh, ära lõpetama, ei tohi arvata, et roomad ei taha integreeruda, ei maksa arvata, et me langetame otsuseid nende ja nende laste elu kohta, et neid see ei huvita, kui nad et nad võiks olla teistsuguses äh, olukorras, aga nad ise pole midagi teinud, see on lihtsalt stereotüüpide tekitamine. sellega me ei ole nõus. Nad äh, teevad, mida oskavad vastavalt oma kogemustele, vastavalt ühiskonna pealt poolt antud võimalustele, see on nende elu äh, ja nad elavad seda sellistes tingimustes, kui nad seda elada saavad. siin tõsteti veel üks küsimus üles, kui ma räägin diskrimineerimisest, siis ma tõesti mõtlen siis diskrimineerimist, kui näiteks lapsed Ungaris äh, kerjavad tänaval. kui äh, nad on roomad, siis vanemaid ei, äh, vanematele ei esitata äh, süüdistust. kui laps ei lähe kooli, tavaline laps ei lähe kooli, siis helistatakse vanematele, küsitakse, miks laps ei ole kodus. roomade puhul seda ei tehta. sellega võib öelda ka Rumeenia või teiste riikide kohta. kui me Eh, toimusid mitmed eh, erinevad kohtumised, eh, räägiti samades, samadest, samadel teemadel. meie leiame, et tuleb nõuda kohustusliku põhihariduse põhi, kohustusliku põhi, põhihariduse nõudel laiendamist kõigile, seda tuleks kõikide käest nõuda. ma sellega taht-, olen kõik öelnud, mis ma öelda tahtsin suur tänu äh, vastust teie kommentaaride eest. suur tänu paneeli liikmetele, suur tänu, et te siin olite, suur tänu, et te äh, oli, äh, olite meie jaoks kättesaadavad. nüüd, nüüd me näe-, vaatame lühikest äh, filmi. see kestab umbes äh, viis minutit. ja ma tahaks väga öelda, et silm algab praegu, aga ma ei tea seda, sest ma ei näe ekraane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 now swap over to Swedish. nii, lähen nüüd üle rootsi keelele. Eh, väldigt känsloladdad film tycker jag och, eh, och ger också en, en bild. See oli väga emotsionaalne film. ja näitab olukorda Euroopas, eh, mida ignoreeritakse ja ma usun, et selle me peame siit kaasa võtma, mida me nägime seda nii meie saadikud peavad tegema ja meie delegatsioon läheb koha peale ka tutvuma olukorraga. jah, see kõik on väga keeruline, aga nüüd hakkab meil teine paneeldiskussioon ja äh, proua Blanka Kosma on üks sõnavõtt ja samuti Ioannis Dimitrakopulos on meil kõnelejaks, aga kõigepealt esimene. esineja on proua Blanka Kosma. Okay, thanks Thanks a lot. Uh, we will now start the second panel. nüüd algab meil siis teine paneel ja kõigepealt siis nagu öeldud, proua Blanca Kosma, kes on riikliku Rooma asjade nõukogu äh, liige ja Budapestist ja samuti äh, Rooma naiste esindaja avalikus elus ja õiguskeskuse liige, ta on korraldanud mitu seminari võitluseks prostitutsiooni vastu, inimkaubanduse vastu ja samuti loonud Roomade infokeskuse, palun. ma tänan, lugupeetud paneeldiskussiooni osalised, äh, proua Jaroka, suur tänu, et kutsusite mind siia tutvustama roomade olukorda Ungaris ja suur tänu, et kutsusite siia ka minu kolleegid, kes pikka aega on kõvasti vaeva näinud, et toimuks mingi edasiliikumine. Nad on väga palju ära teinud Rooma naiste olukorra parandamiseks nüüd, mis puudutab raamstrateegiat, siis meil on suur heameel selle eh, üle, et ta nüüd on olemas, et ta on vastu võetud, sest eh, see tõesti eh, tõi rahvusvahelise tähelepanu alla need probleemid ja väljendas ka arvudes sihteesmärke, mis meil tuleb veel saavutada ning näitas ära, kes on need organisatsioonid, kes peavad teostama seiret Need on peamised plussid siin strateegias. ja e, väga hea, et e, teadvustatakse Rooma naiste rasket olukorda ühiskonnas ja üritatakse meetmeid kavandada selle olukorra parandamiseks. ja vabaühenduste e, roll ka on esimest korda tunnustust leidnud nii ulatuslikult ja meid kutsutakse oma panust andma selle strateegia elluviimisesse. ja see muudab vabaühenduste imago väärikamaks, et meid seal viidatakse. nii ka naiste koolitus ja haridus Ehm, et nad saaksid osaleda avaliku sektori töös, ehm, on üks meie eesmärke. viissada naist on tänaseks saanud meie kaudu koolituse ja saanud võimaluse avalikus sektoris tööle asuda. ja kui see projekt nüüd tõesti meil edukaks osutab, siis me saame ehm, tuhat kuni kaks tuhat naist avalikku sektorisse tööle, siis, siis me tõesti läheksime ajalukku suured on ootused raamstrateegialt. ja me arvame, et see eh, projekt, eh, SKP näitades kaugemale vaatamise projekt on samuti väga, eh, väga hea mõte ja me arvame, et Rooma naiste ja laste olukorra parandamiseks riigis ei piisa sellest, kui meil on üks suur projekt. E, e, ja et Rooma ise sellega saaksid tegeleda, vaid on vaja e, hariduspoliitikale erilist rõhku panna, koolidele, kõikidele nendele suurtele üleriiklikele programmidele, mis on töös ja meil on vaja veel ühte strateegiat, mis eh, üritaks haridust olulist parandada ja eh, need puudused, lüngad, mis hariduses on, kõrvaldada. sest lõppkokkuvõttes kõik see annab suure kasu laste kasvatamises, nii et eh, Rooma naiste hariduse investeerimine kõrvaldab siis puudused eh, ja annab suurt tulu juba järgmise viieteist, kahekümne aasta jooksul ja pikemas perspektiivis. nii et haridusse tuleb eh, lüngad kõrvaldada, meil peab haridus muutuma kohustuslikuks, iga laps peab, sealhulgas ka Rooma laps peab tingimata saama eh, hariduse. nüüd kohustuslik kooliiga on kaheksast kuni kuueteist aastani, see on nüüd kohustuslik meil riigis, aga paraku sellega suruti paljud Rooma lapsed koolist välja. ja sellega toodetakse töötuid noori kellel ei ole väljavaateid ühiskonnas. meil on vaja kolmepoolseid kokkuleppeid kooli, perekonna ja tugiorganisatsioonide vahel, vabaühenduste vahel. pere tugiteenuseid ja Rooma huvide eest seisvaid vabaühinguid iga kool, iga kogukond peaks sõlmima sellise kolmepoolse lepingu ja kindlasti peab vaatama ka, kuidas neid lepinguid täidetakse. ja kindlasti peaks olema topelt rohkem vahendeid selliste mm, projektide toeks, et lapsed saaksid kooli minna ja samas, kui abi selleks antakse, siis on see seotud ka tingimustega. laps peab koolis edasi jõudma ja siis on tal veel võimalik perel saada täiendavat abi tema hariduseks. aga paraku praegu on nii, et vabaühendused on jäänud väljaspoole koole, neil ei ole juurdepääsu koolidele. ja kui mingisugune juurdepääs oleks, siis koostöös koolidega äh, oleks võimalik paljugi ära teha, aga paraku Rooma vabaühendused ja muud vabaühendused ei pääse kooliruumidesse. aga nad peaksid saama seal tegutseda ja aidata lapsi kooliseinte vahel. ja siin ma tulen tagasi kahe tuhande Rooma naise tööhõive juurde, see on üks eesmärk meie programmis eh, nüüd kas õnnestub neil naistel avalikus sektoris ka pikk pikaajalised töökohad luua. me ei tea, kas see nii õnnestub, aga kui koolipoliitika muutub, siis tõesti avalikus sektoris on võimalik pakkuda palju töökohti nendele naistele. kogu koolisüsteem tuleks äh, reformida, koolid tuleb avada roomalastele ja mitte ainult äh, algkoolid, vaid äh, ka need koolid, kes annavad äh, haridust üle kaheksateistkümne aastastele ja täiskasvanutele. nii et akrediteerimispoliitika peaks ka muutuma, et ka romadele oleks juurdepääs täiskasvanute haridusele ja nad saaksid haridustõendeid ning samuti kõrgema astmekoolid peaksid roomadel olema avatud. kirdepiirkondades Ungaris, see on mulle kõige tuttavam piirkond, on nii, et eh, ei ole roomadel võimalik minna kõrgkoolidesse seal kohapeal kõrgkoolid ei ole avatud roomadele aga peab olema selline poliitika, kus eh, kõrge renomeega kõrgkoolidel oleksid ka omad harukoolid, eh, esindused piirkondades, eh, kus roomad elavad, et nad saaksid seal õppida ning samuti vakantsed töökohad, väga palju Rooma naisi töötab Äh, praegu tervishoiusüsteemis väga madala palgaga, aga samas on neil töö tulemused suurepärased. nüüd kutsekoolitus tervishoiu vallas, see on ka midagi, mis tuleks tagada kaugemates piirkondades, maapiirkondades, äh, kus elavad roomad, sest nii omandatakse tõesti turul nõutavad oskused tööturul nõutavad oskused. kui me kõike seda ei taotle, siis roomad ei suuda tööd leida ja tekib pikaajaline tööpuudus nende hulgas ja praegu see paraku nii on. ning eh, ükskõik samas, kui palju te õpite, lähete kõrgkooli, ülikooli, eh, vaatamata sellele ei tarvitse tööd leida oma erialal, vaid hoopis kuskil eh, töötatakse koristajatena, sinikrae ametis minnakse teistesse riikidesse sellistele madalapalgalistele töökohtadele. nii et on vaja sellist positiivset diskrimineerimist ka tööhõives tagamaks, et Rooma noored saaksid kõigepealt praktikandi koha ja pärast siis juba äh, vajaliku kutsehariduse ja töökoha, sest pikaajaline tööpuudus on midagi, mis läheb eelarvele väga kalliks maksma pikemas perspektiivis. ja ma tahaksin siin rääkida praktikuna, kuivõrd tähtis on minu jaoks kohtumine igapäevaselt noorte Rooma tütarlaste ja naistega, ma, kui ma kohtan hästi hea haridusega Rooma tüdrukuid, siis mulle valmistab suurt muret seda, et mina ei saa midagi ära teha, et neile tööd pakkuda, nii et mm, ametlik valitsuse roomade poliitika peaks ka selle peale mõtlema. ja ka sellest tahtsin natuke rääkida. ja tahaks rääkida äh, Rooma naistest äh, töökohtadel. väga kurbi, kurb on olukord ainult kolmteist protsenti Rooma naisi eh, saab eh, töötada nii, et tõesti kõik õiguslikud nõud oleks täidetud. Eh, ja suur osa töötab halbades tingimustes miinimumpalga eest, selles hirmus, et nad võidakse iga hetk vallandada. ja mõnikord lausa töötavad kahel või kolmel töökohal, et vaesusest välja rabeleda, sest ainult nii on võimalik vähegi normaalset tulu teenida neil. nii et äh, kolm töökohta korraga. Äh, koristajad, äh, kes töötavad Ungaris, räägivad, et päevast päeva neid diskrimineeritakse Äh, äh, neil ei maksta puhkuseraha välja ja ka maksutagastus, mida nad peaksid saama, läheb tööandja taskusesse, taskutesse, samas pannakse naised äh, alla kirjutama dokumendile, et nad tegelikult on maksutagastuse saanud, kui nad seda ei ole ja kuidas on selle seitseteist protsendiga, kes töötavad mustas, mustadel töökohtadel, varimajanduses, kuivõrd turvaline see nende jaoks on, nad on tegelikult allutatud olukorrale, kus neid võib iga hetk vallandada, väga negatiivne on selline elukogemus, nad võivad, toon mõned näited, ühel puhul naine palus ennast töölt vabastada, sest ta pidi matusele minema, aga järgmine päev oli tal juba töökoht kadunud. ma võin väga palju selliseid lugusid rääkida. Äh, äh, ka naised, kes töölepinguga äh, töötavad, ei saa palka, mis oleks nende töö vääriline. ja me räägime siin miljarditest ja miljarditest forintitest, mis jäävad maksmata eriti ehitussektoris. ja need summad jäävad eh, eh, eh, Ungari ettevõtete kätte, VKE-de kätte ja on lisakasumiks nendele ettevõtetele. nii et töötajad ei saa seda palka, mida nad väärivad oma töö eest ja kõige hullem on see, et neil ei ole sotsiaalkindlustust. ja isegi kui nad surevad, siis nende pereliikmed, nende järglased, lapsed ei saa mingit sotsiaaltoetust ja see on, nähtus on muutunud üha teravamaks. ja Euroopa Liidu rahadest tahaks ka rääkida, kui mul veel natuke aega on. mitte palju, ütleb koosoleku juhataja. jah, meil on vaja ka toetuste teemat käsitleda. paljud Rooma noored ei leia tööd mujal kui kodanikuühiskonna organisatsioonides, vabaühendustes ja Rooma eh, vabaühendused ei saa suurt toetust. Eh, neil ei ole ka omavahendeid, eh, et toetada noori. Need organisatsioonid Äh, annavad kutsekoolitust loomadele, haridust, aga samas äh, ei saa toetust, mis tegelikult äh, neil oleks, kui nad, kui nad oma osaluse suudaksid katta projektides. ja veel üks väga valus teema meie jaoks. tähtis on aidata noortel roomatel kogemusi omandada, tööd leida, aga isegi kui edukalt taotletakse ja võetakse Eh, need noored osalema projektis, siis kui projekt lõpeb, siis paraku mingit jätkutegevust ei toimu ja, ja kõik omandatu kaob jälle käest ja siin ma lõpetan. suur tänu, et rääkisite oma kogemustest ja oma tööst, suur tänu selle eest. ja nüüd on teine eh, sõnavõtja siin diskussioonis üks vabaühenduse esindaja eh, ja selle vabaühenduse president, see organisatsioon loodi aastal üheksakümmend kolm ja asub Barcelonas. organisatsioon eh, töötab naiste õiguste tunnustamise nimel ja soolise eh, õiguslikkuse teema teadvustamise teemaga ja sotsiaalne kaasatus, ühiskonda kaasatus on ka olnud nende teema. La... suur tänu teie kutse eest siin paneelis osaleda. loodetavasti meie panus on äh, kasulik äh, teie tänasele arutelule ning loodetavasti suudan äh, Eh, kuidagi ka eh, Rooma naiste eh, olukorda parandada. meie oleme tegutsenud viimased kakskümmend aastat, oleme selle käigus viinud läbi erinevaid uurimusi ja samuti ka otseselt koostööd teinud Rooma elanikkonnaga ja võidelnud eriti just naistevastase vägivallaga. minu Eh, poolt eh, eh, meie poolt siis tegevuses on osalenud neli organisatsiooni neljast riigist, Itaaliast, Bulgaariast, Rumeeniast ja Hispaaniast. väga palju on erinevaid põhjusi, mis sundis meil selle, selle projekti suuraga algust, algust tegemast ning on äh, väga olulisi aspekte naistevastases vägivallas eh, ja just eh, konkreetselt eh, selle probleemi seaduses Rooma kogukonnaga. me kindlasti oleme nõus sellega, et igasugune naistevastane vägivald on, on struktuurilise iseloomuga, mis on üks suuremaid inimõiguste rikkumisi. viimaste aastate jooksul äh, on erinevad vägivalla sotsioloogilised analüüsid tõestanud, et tegemist on fenomeniga, mis puudutab kõiki naisi, sõltumata nende sotsiaalsest eh, klassist, eh, haridusest või muust sellisest. nii on, oli võimalik, eh, oli võimalik siis luua arusaam sellest, et milline on milline on naiste olukord sõltumata nende äh, etnilisest päritolust või äh, nende sotsiaalsest olukorrast, kuid äh, kuna tegu on, tegu on horisontaalse probleemiga, peame rääkima siiski selle fenomeni mitmepalgelisusest. kui patriarhaalsed traditsioonid on ühiskonnas ühesugused, vastavad, on neil siiski erinevad nüansid, mis vastavad äh, etnilistele ja sotsioloogilistele eripäradele. sellepärast äh, leiame, et on vaja teha kõik äh, selleks, et paremini mõista, millised eri aspektid on seotud naistevastase vägivallaga. ning üks olulisemaid aspekte vägivalla mõistmisel on kultuur. ehk siis tuleb aru saada, sellest, kuidas üks teatud kogukond äh, mõistab, defineerib ja reaktsiooni, äh, reageerib äh, ja millise seisukohta ta võtab naistevastase vägivalla osas ning siis tuleb asetada selgesse konteksti, mille osas võetakse arvesse mitte ainult vägivalla aspekti, vaid ka, vaid ka väärtused ning traditsioonid ja normid, mille, millega kogukond reguleerib naiste elu samuti tuleb siin eh, eristada kultuuri ja patriarhaalset struktuuri. Eh, patriarhaalsed eh, traditsioonid on olemas kõigis kogus kogundades ja loomulikult on nad olemas ka roomade seas. kuid nad võtavad erinevaid vorme loomulikult Eh, on see, eh, on ka sellised patriarhaalsed jooned oluline osa eh, Rooma naiste identiteedist. ning siin oleks olulised näiteid tuua, üks olulisemaid, kesksemaid näiteid, mis puudutavad Rooma naiste identiteeti. üks neist kõige olulisem on see, kui oluline on sotsiaalne kollektiivne identiteet äh, Eh, mis eh, on märkimisväärselt olulisem kui isiklik identiteet ja indiviidi vajadused. ning eh, see teeb romanaiste olukorra väga raskeks. teiseks on see seotud selle soopõhise tööde jaotusega, mis on samuti tihedalt seotud äh, Rooma naiste identiteediga, see on nii igas äh, patriarhaalses ühiskonnas, eriti äh, Rooma, Rooma ühiskonnas. sellise tööde jaotusega seot-, seoses on äh, Rooma naised äh, ainukesed, kes on vastutuse, äh, kellel on vastutus kogukonna sotsiaalse korralduse ning laste saamise ja kasvatamise küsimustes. see tähendab siis seda, et laste saamine on lahutamatu osa mustlasnaiste identiteedist. seega sotsiaalsed ootused nende jaoks on seotud ainult kodu korras hoidmise, kodutöödega laste kasvatamisega ning oodatakse, et nad saaks selle rolliga hästi hakkama. teine oluline aspekt on siis allumine mehe autoriteedile, kuigi erinevusi on erinevates riikides, peab ütlema, et, et kuuletumine mehe autoriteedile on oluline osa Rooma kogukondade identiteedist. ning samuti on olulised sellised nähtused nagu äh, äh, süütus, mis on kohustuslik naistele, mitte meestele abiellumisel, äh, abielu täiel truudus ja emadus, mis on lahutamatu osa Rooma naiste identiteedist. Need on sügavalt juurdunud nende, nende jäika matriarhaalsesse kogukonda ja millega on seotud äh, äh, roomad naiste identiteet ja see tähendab siis seda, et äh, väga vähe on sellest lahknevaid rolle, mida kogukond võiks aktsepteerida. kuid samas, kui me räägime mustlast kogukondadest, tähendab seda, et tegu on siiski väga mitmepalgelise kogukonnaga. see tähendab seda, et lähteolukord ning äh, võimalused äh, on äh, väga erinevad, nende võimalused olla roomad on väga erinevad. näiteks kuidas võetakse, suhtutakse haridusse, tööl käimisesse ja muudesse sellistesse nähtustesse. iga Rooma naine on ju omaette maailm ja võtsime seda arvesse oma projekti läbiviimisel nais, Rooma naiste identiteet on äärmiselt mitmekesine, me ei saa rääkida ühest eh, mustlast naisest. on olemas väga palju eh, eh, erinevaid kogemusi, mida, selle kohta, mida tähendab olla Rooma eh, rahvusest naine. samas on nendel väga sarnased kogemused eh, ja Eh, see puudutab siis traditsioonilisi sotsiaalsete rollide täitmist ja need eh, vastavad eh, geograafilistele, sotsiaalsetele ja ajaloolistele aspektidele, mis iseloomustavad kõiki mustlaskogukondi. tegu on väga keerulise identiteediga, millega on seotud erinevad diskrimineerimise domineerimissüsteemid, näiteks rassism ja seksism. selle tulemus on see, et see tekitab erinevaid spetsiifilisi domineerimissüsteeme. ja oluline on see, et Rooma äh, naine ütles ise seda, et, et äh, olla naine, see on nagu pidev võitlus, äh, olla Rooma naine on veel keerulisem, kuid samas on see siiski uhkus ja auasi, minu jaoks on suur privileeg olla naine ja olla sealjuures mustlanna see tähendab äh, sii- ning teine oluline osa on, nende identiteedist on perekond. see ei ole mitte see tavaline tuumikperekond, vaid väga lai, väga suur perekond. Äh, perekond on tõeline institutsioon, sellest sõltub, kuidas see äh, igapäevast elu elatakse ning äh, see on äh, ka aluseks äh, suhetele kogu kogukonnas. see tähendab ka sotsiaalset tunnustust. perekond on see, kus identiteet luuakse ja kus, kus luuakse ka e, erinevad eeldused, eelistused meeste ja naiste rollidele. loomulikult on, tähendab see suurt solidaarsust, kuid see tähendab ka sotsiaalset kontrolli mis eh, piirab naiste autonoomiat ja vabadust. selles kontekstis peamegi eh, analüüsima Rooma naiste vastu suunatud vägivalda. peame analüüsima erinevaid vägivallakogemusi Rooma naiste seas ja peame vaatama silma ka seda, kuidas kogukond reageerib naistevastasele vägivallale. see tähendab, me peame teadma, kuidas kogukond, konkreetne kogukond vägivallale reageerib, kuidas ta defineerib, kuidas ta eh, reageerib, kuidas eh, ta aktsepteerib vägivalda. see on oluline osa eh, sellest, et aru saada, kas vägivald ta õigustatakse või mitte. ja see eh, aitab paremini võidelda eh, ka Rooma naistel endil vägivalla vastu. me, võttes arvesse, millised eh, uurimus, tulemused olid uurimustel, võib öelda, et, et reaktsioonid Rooma kogukonnal on väga erinevad. on väga tähtis, et, et tegemist ei ole lõpliku nimekirjaga kuid siiski on äh, väga äh, äh, kokku võetud kõige olulisemad reaktsioonid naistevastasele vägivallale. peame ütlema ka seda, et tegu on analüütilise eristusega, sest tegelikult on reaktsioonid väga kombineeritud ja omavahelises seoses ning peab ütlema ka seda, et need reaktsioonid ei ole omased mitte ainult äh, Rooma kogukondadele, vaid need on äh, äratuntavad äh, ka ülejäänud ühiskonnas. me räägime legitimeerimisest, õigustamisest, kui millestki õigustatust, normaliseerimisest, sest leitakse, et see on arusaadav ja peaaegu õigustatav Äh, siis äh, peitmine, äh, vägivalla, mm, vägivald vaikitakse maha, süüd, naiste süüdistamine, naised tehakse vastutavaks nende vastu suunatud vägivalla pärast või siis mitte aktsepteerimine. sellega seoses on rooma naistel äärmiselt raske aru saada, mis nendega toimub ja vägivaldsest olukorrast välja tulla. et äh, Rooma naine saaks aru, mis temaga toimub, et ta on meestevastase, meestepoolse vägivalla, mehepoolse vägivalla ohver on väga pikk ja keeruline protsess, sellel on väga palju äh, takistusi ees. kõigepealt peab ütlema, et, äh, et, et roomade tagakiusamine on eh, tekitanud nii-öelda vaikse vastupanu, mis tähendab siis seda, et kõige olulisem on eh, ise ellu jääda ja eh, kultuuri allesjäämine. see üks selle ellujäämise strateegiaid, mis on neile kasulikuks osutunud, et oma identiteet ja kultuur säilitada Eh, tähendab seda, et eh, nad ei saa olla eh, sooneutraalsed, vaid antakse selge identiteet, selged kohustused Rooma naistele ja meestele, see tähendab selget kontrolli ka naiste ja naiste autonoomia üle. see tähendab seda, et on suur surve peri, perekonna poolt, et säilitataks status quo, mida nõuab siis patriarhaalne süsteem, samuti üritatakse Eh, lahendada konflikte, eh, võttes aluseks oma sotsiaalse identiteedi ja eh, asetades kogukondlikud huvid kõrgemale indiviidi huvidest. samuti ei usaldata avalikku teenust, sest ei olda teadlikud sellest, kas on mõistlik või kasulik Eh, pöörduda riigi institutsioonide poole, kas, eh, kas üldse Rooma kogukonnal on õigus neile need eh, avalikule teenustele ligi pääseda. ja see on kahtlemata seotud sellega, et Rooma kogukonda on see, Rooma kogukond kannatab endiselt rassistlike hoiakute käes, millega neisse suhtutakse ja neil ka seoses, neil on väga raske ligi pääseda riigiteenustele. sellega seoses eh, Rooma naised tihtipeale suhtuvad väga umbuslikult eh, avalike teenustesse ning eh, nad leiavad, et politseis, politseile kaebamine ei ole nende jaoks, leitakse, et see on liialt keeruline, liialt komplitseeritud ja see pigem stigmatiseerib kaebuse esitajat. samuti peab ütlema ka seda, et äh, tihtipeale, et, et, äh, et, et äh, tihtipeale ühiskond ei ole valmis Rooma naiste vajadustele vastama ja probleeme lahendama, seda on nähtud nii Rooma naiste seisukohast kui seda on öelnud ka ametnikud, kes äh, on nende probleemidega kontaktis olnud. selleks, et äh, ja sooviksin veel rääkida mõningatest tulevikusuunistest, äh, mis meie uurimise tulemusel esile kerkisid. meie meelest, meie kogemustele põhinedes võib öelda, et need on kõik väga olulised selleks, et et jät-, et jätta selja taha naistevastane vägivald ning samuti kaasata rohkem ka Rooma naisi. kõigepealt eh, tuleb luua eh, usaldusväärne õhkkond, kus Rooma naised, kes on eh, perevägivalla ohvrid, võivad tunda ennast hästi vastuvõetuna, mõistetuna ja aktsepteeritatuna. et aktsepteeritakse neid kui Rooma päritolu naisi, et nad saaks rääkida oma minevikust, rääkida oma, eh, eh, rääkida sellest, mis nendega nagu juhtunud on. ilma selleta on väga raske üle saada eh, vägivaldsest olukorrast. samuti on oluline võtta kasutusele teavitus, koolitusprogramme, et et, et saada üle Eh, neist erinevatest strateegiatest, eh, mis eh, on tavalised perevägivalla, perevägivalla tekkimise puhul Rooma ühiskonnas. samuti tuleb anda Rooma naistele võimalusi või enda elu enda kätte haarata, et nad võtaks kasutusele oma võimed, oma anded see on väga oluline, see on võtmetähtsusega ning äh, see on seotud äh, nende äh, identiteediga. teiseks on väga oluline sekkuda ka või teavitada ka mees, mehi, Rooma päritolu mehi, et nad hindaks oma maskuliinsuse kogukonnasiseselt ümber. me teame, et see on väga äh, raske töö, kuid meil on, teame, et seda on väga vaja teha. ning lõpetuseks on väga oluline välja töötada kultuuride vahelise pädevuse tekitamiseks, et professionaalidel on, oleks suuremad teadmised, suuremad pädevused ja samuti tuleb kohandada avalikud teenuse esita-, esitajad, osutajad, et näiteks naiste varjupaigad oleks vastavad Rooma naiste vajadustele. praegusel hetkel väga vähe Rooma naisi pöördub varjupaika, nad ei tea või ei tunne et nad saavad selliste keskuste poole eh, kaitset otsima pöörduda, aitäh. suur tänu, proua Serrano. see oli väga huvitav, mida te rääkisite paar aastat tagasi, kui esimene Rooma naiste raport siin sündis, oli mul Ungarist väga prestiižne kolleeg, Eh, liberaalide fraktsioonist ja tol ajal me rääkisime ka patriarhaalsetest traditsioonidest, aga tema, minu kolleeg hääletas selle patriarhaalse aspekti vastu, me igasuguse vihase võitluse maha selle teema üle, sest alati leidsime, et, et see on tähtis aspekt ja samuti kui me arutasime, miks see dekaad on nurjunud, siis see oli ka üks põhjus, et neile asjadele juhitud tähelepanu ning eh, tookord, kui dekaad eh, oli käsitlemisel, meil ei olnud kogukondadest koha pealt inimesi neid asju arutamas ja siis me äkki, mm, kui me isekeskis asja arutasime, siis me mõistsime, et eh, väga tähtis on panus just koha pealt see tegevuspraktika seal. meil olid nii suured plaanid nendel aastatel, aga see meie lähenemisviis oli ülevalt poolt allapoole ja roomad ise jäid nagu eh, kõrvale sellest ja mm, sellepärast ongi nii tähtis, et reaalne olukord Äh, oleks selge ja sellepärast on nii tähtis, et parlament ja komisjon saaksid objektiivseid raporteid roomade endi organisatsioonidelt, sest viimastel aastatel äh, nii palju vabaühendusi äh, kirjutas aruandeid roomade kohta, aga samas ei käinud ise isegi mitte koha peal. nii et mul on tõesti nüüd suur-suur heameel tõelisi eksporte näha projekte ellu viimas, mitte ainult Äh, rääkimas nendest projektidest või projekti kirjutamas sulle rahasummade eest, nii et suur-suur tänu teile teie panuse eest. ja järgmine osa meie kohtumisest äh, hõlmab neid äh, saadikuid, kes minuga koos on otsustanud selle raporti kallal töötada, kes ei olnud pelgalt Eh, eelmiste raportitega seotud, aga kes täna jätkavad tööd selle teemaga ja esimene variraportööride kohtumine toimub meil juba täna pärastlõunal ja härra Rueda on üks variraportöör ja ka Kornelia on siin. ja Kinga Könts oli samuti eh, varasem raportöör sel teemal, nii et nüüd ma annaksin sõna meie saadikutele Kornelia, kui sa soovid, siis palun, saad sõna esimesena, ükskõik kuidas teile meeldib, mis järjekorras. Or maybe Raul, you first and then. või Raul. suur tänu. mitte ainult selle kuulamise korraldamise eest, vaid ka selle eest, et see arutelu on nii kõrgetasemeline. me oleme jah, tõesti aastaid sel teemal arutlenud ja e, võib-olla ei ole asi niivõrd ettepanekute ideede vähesuses, vaid pigem poliitilise tahte puudumine on nende ideede ellurakendamiseks. ja see elluviimine on ju ennekõike liikmesriikide õlul ja pädevuses ja selles on üks probleem, aga on mõned aspektid, mis vajavad käsitlemist veel, osa on poliitilised, teised jälle tehnilist laadi aga igal juhul kõik on nad olulised. nüüd kuidas olukorda tunnetatakse, ma ei ütleks, et see on probleemne. lihtsalt asjaolu ja olukord on sellised ja meil tuleb sellega eh, tegeleda ja ma hindan väga kahte sõnavõttu eh, kolleeg Surtist Barcelonast ma tean väga hästi seda tööd, mida seal teate, aga asi ei ole ainult selles. ma tean ka teie töö tulemustest hästi ja see on ülioluline. ja vajab ka tutvustamist võimalikult palju, aga on mõned põhimõttelised valdkonnad oleme Liiviaga ka sellest rääkinud, mis on arutelu tuumaks. kõigepealt diskrimineerimine. see on tuumaks, probleemi tuum. ja mitte ainult juurdepääs tervishoiuteenustele, jah, me oleme näinud, et mõnikord on ka asi usalduse puudumises, ei usaldata avalikku avalikke teenuseid. mitte, et neid teenuseid ei pakutaks, aga seal on teisedki aspektid, mida tuleb arvestada, et tagada juurdepääs tervishoiusüsteemile. aga see raamistik, milles kõik aset leiab, eh, hõlmab mõnikord tunnetamist, aga samas mõnikord on ka tõesti tegemist reaalsete diskrimineerimise juhtumitega ja põhjuseks see, et ollakse naine, aga selliselt tuleb üle kõik kontrollida, mitte ainult Rooma naised ei ole sellises diskrimineerimise olukorras, vaid ka naised laiemalt võivad olla diskrimineerimise objektiks. ja siin on veel kolmas aspekt, vaesus. see on diskrimineerimise kolmas tasand, millega tuleb tegeleda, nii et tõesti, me ei saa õigused või diskrimineerimise põhjused kuidagi juppideks jagada, vaid kõik see on jah, õiguslikult raske defineerida, aga tegemist on tõesti mitmekordse diskrimineerimisega. ja mõnikord tööhõive vallas eh, oleme me Euroopa Liidus selle tööala siis diskrimineerimise eh, hõlmanud regulatsiooniga, aga samas need, kes jäävad sealt tööhõivest välja, nemad ei ole hõlmatud. Eh, see on üks asi, mida tuleb arutada. nüüd teine aspekt organisatsioonide rolli teema jah, me oleme ikka ja jälle kaevelnud selle üle, et Rooma organisatsioonid ise ei sõnasta tegevuspoliitikaid ja strateegiaid ja ka ei osale aktiivselt nende elluviimises. nii et sedagi ei tohi unustada, et tuleb suurem mõjujõud anda nendele organisatsioonidele ja nii on nad ka usutavamad. nagu me kuulsime, tihtipeale kardetakse, ei usaldata, nii et tähtis on leida see vastaspool, kellega koos neid strateegiaid korralikult ellu viia. nüüd kolmas aspekt, mis ka on mõnede meie jaoks väga tähtis, nimelt midagi, mille eriti lõunapoolsetes riikides on mm, suureks probleemiks, nimelt rahaliste vahendite nappus. vähemasti minu koduriigis, mida me näeme, et vaatamata väga headele strateegiatele ja poliitikatele, samas eh, ei ole rahalisi vahendeid nende elluviimiseks ja see on üliohtlik sest eh, negatiivsed mõjud niimoodi mitmekordistuvad ebaproportsionaalselt. nii et eh, kui mõned nendest tegevuspoliitikatest rahalise vahenduse nappuse tõttu jäävad ellu rakendamata, on tagajärjed väga halvad. nii et rahalised vahendid, see ei ole mitte ainult Euroopa Liidu vastutusel, vaid siiski ennekõike liikmesriikide vastutusel ja lõpetuseks eh, veel üks tähtis aspekt. Eh, see spetsiifiline vägivald naiste vastu. Eh, sellepärast, et nad on sellises seisukorras naised ja põhjuseks on karistamatus kõikidel tasanditel ja selle karistamatusega peab võitlema mitte ainult õiguslike vahenditega ja politseimeetmetega, vaid ka kultuuriliste meetmetega ühiskonnas käsutuses olevate instrumentidega. ja meie kolleeg Serrano rääkis ka, et see maskuliinsuse teema tuleb jälle Eh, ümber mõtestada, sest ka see on tihtipeale seotud karistamatusega ja seda me peame käsitlema üheskoos. on väga palju teisigi teemasid, aga eh, ma arvan, et neid me ei tohi unustada, millest ma rääkisin. Thank you so much. suur tänu. Teie olite üks neid saadikud, kes on nüüd üheksa aastat selle teemaga tegelenud, nii et suur tänu teile ja teil on ka väga palju eh, rääkida Hispaania kogemusest ning eh, Cornelia eh, ja veel üks saadik, kes on raamistikku suure panuse andnud, teilegi minu tänusõnad. Teie tegelesite sellega kaks aastat tagasi. Livia, suur tänu, Livia, suur tänu, Kinga mul on hea meel, et me saame arutada seda teemat täna siin ja ma olin väga eh, rõõmus eh, proua Kosma ja proua Serrano ettekannete üle, nii et need olid väga tähtsad ettekanded selle, nende probleemide lahkamiseks ja ma tänan eh, teid, proua Kosma. Te just juhtisite tähelepanu, et kool on väga tähtis ja tõite selle esiplaanile ja mina arvan ka, et see on võtmetähtsusega eh, kõikide liikmesriikide jaoks ja mind rõõmustas ka see, et siin on näha edasiliikumist ning tõesti midagi on toimumas. ja eh, samas on liikmesriike, kus midagi ei muutu ja eh, roomad peavad minema eri koolides, näiteks minu naaberriigis Tšehhis on see nii ja juba algusest peale sellega ei saa nad korralikku sobilikku haridust. ja võib-olla saate ka kommenteerida seda, kuidas teie juures on, millised kogemused teil on selliste nähtustega ja tendentsidega? Te ütlesite ka, et hea haridus on üks asi, aga et et eh, tööturul eh, hea haridusega naised ei ole samas tööd leidnud ja ma arvan, et rassism etendab siin eh, suurt rolli ja roomade strateegia ongi suunatud just selle rassismiga võitlemisele. ja nüüd küsimus, kuidas te näete siin, mida annab praktikas ära teha, et võidelda rassismi vastu, eh, mis on suunatud just Rooma naiste vastu, kes on topelt eh, diskrimineerimise all. ja Euroopa Liidu rahalised vahendid sellest ei saanud pikemalt peatuda, aga ma tahaksin teada, kuidas on lood Euroopa Liidu rahastamisega, ma tean, et mõnedes liikmesriikides neid rahalisi vahendeid vägagi napib ja pea üldse ei olegi midagi eh, jõudmas Roomadeni nendest Euroopa Liidu rahadest mida teie leiate, äh, arvate ja proua Serrano, jah, te kirjeldasite seda erilist olukorda, milles Rooma naised on, jah, tõesti, minagi olen ringi rännanud ja sedasama näinud, aga teisest küljest äh, on veel üks asi, mis Rooma naistel hõlbustab äh, nagu selle mõistmist, et tegelikult me oleme ju õed, et meilgi olid meie põlvkonnal samasugused probleemid, me tunneme neid probleeme oma ajaloost hästi. nii et need ühtsed aspektid, mis meil on, võib-olla aitavad meil nende naisteni paremini jõuda, kui me sellest meile ühisest räägime. ning nüüd patriarhaalsus jah, see paraku on ühtedes riikides suuremaks probleemiks ja teistes vähem, midagi uut siin ei ole, aga sedagi tuleb üheskoos käsitleda ja üheskoos selle vastu võidelda. ja võib-olla me peaksime seda teemat veel põhjalikumalt arutama. kõnelejal ei ole mikrofoni. I am very sorry, I, I did vabandust. ka teie olete selle teemaga tegelenud väga pikka aega ja teie kriitilised märkused on alati aidanud seda teemat edasi viia ja ei saa Mm, kunagi unustada, et Euroopa romade strateegia algatasid roomad ja me usume, et kuritegevus, koduvägivald, eh, halb haridus eh, on tulemus sellest, et on oldud sajandeid väljaspool ühiskonda. kui vaadata näiteks eh, Ungari ajalugu või Slovakkia ajalugu, Lääne-Euroopa mudeleid siis võib näha, et romad on olnud olemas kaheksasada aastat ähm, demokraatlikes võitlustes tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa Rumeenias, Transilvaanias ja nad on aidanud äh, demokraatiat üles ehitada samamoodi nagu riikides, äh, vabrikutes, äh, Ida-Euroopas kommunismi ajal kõik pidid töötama, vastasel juhul äh, pandi teid lihtsalt vangi. ja minu jaoks on väga huvitav näha, kuidas äh, meedia ei suuda näha seda ühtsust, mis on kaheksasaja aasta jooksul tekkinud ja suur tänu nende kommentaaride eest, sest iga kord, kui te äh, sõna võtate, aitate äh, seda olukorda valgustada, see on meie jaoks kasulik ja mitmed need meetod otsused, mis me oleme teinud, on olnud kompromiss kuue-seitsme fraktsiooni vahel parlamendis. ka mina olen selle valdkonna raportöör ja ma võin, see, mis ma ütlesin, ongi tegelikult raportöörina. väga lühike küsimus võib-olla on raske seda kuidagi sõnastada, aga me kuulsime proua Rubelt eh, mitte ainult eh, koduvägivalla kohta, vaid eh, ka selle kohta, kuidas äärmiselt väärtuslikuks on mehed pidanud naiste vooruslikkust või kasinust naised pidid järgima Äh, neid reegleid, mida mehed alati ise võib-olla ei järginud. Mm. Äh, ma ei ütle, et ma kahtlen selles, aga on raske ühitada seda asjaoluga, et Rooma naisi kaubitsetakse. kui on tõsi, et äh, Rooma mehed on ebaproportsionaalselt esindatud inimkaubanduse läbiviijad, liikmete hulgas, samas kui naised on ülesindatud äh, kaubitsetavate hulgas, millest see tuleneb, et nad on Rooma ühiskonnas madalama staatusega rühm või võib-olla ma ei suutnud väga hästi oma küsimust sõnastada, aga äkki te saite aru, mida ma öelda püüdsin? ma ma küsin praegu selles kontekstis, kui me rääkisime albaanlastest, siis ma küsiksin nende kohta, aga praegu romade kohta. aitäh küsimuste eest, ma tean, et Blanca tegeleb ka juristina nende teemadega, ma usun, et tema oskab paremini vastata minu asemel. kas te ootaksite ära enne vastused või tahate enne sõna saada? hästi, siis ma annan kõigepealt äh, sõna kahele prouale vastamiseks. suur tänu. Äh, siin oli päris palju asjalikke küsimusi ja ma püüan lühidalt neile vastata ma ei saanud oma äh, ettekandega päris lõpuni, sest mul oli liiga palju teemasid, aga ma tahtsin esile tuua ühe konkreetse vägivallaliigi naised, kes sunnitakse prostitutsioonile. me räägime siin sadadest tuhandetest naistest, eh, keda ma olen kohanud nii Ungaris kui ka väljaspool Ungarit. nii et võib öelda, et eh, Ungaris eh, meil on, ütleme, ütles, et üks silm nutab, teine naerab, aga selle teema puhul peab ütlema, et mõlemad silmad nutavad. Äh, naised on sunnitud äh, läbi elama igasugu koledusi ja ka tavapärase tööhõive puhul naised ei suuda ots otsaga kokku tulla, isegi siis, kui töötatakse kahel-kolmel töökohal Äh, väga harva me näeme, et mõni Rooma naine suudab osta endale korteri või äh, mingil muul moel äh, ühiskonnas jalule saada. ja seepärast on ka paljud neist sunnitud prostitutsioonile. kõik need lood on väga kurvad ja ka see on osa vägivallast. mis puudutab Euroopa Liidu rahasid selle kohta oli küsimus, meil on tegelikult väga negatiivsed kogemused. näiteks äh, kõigile on teada, et äh, väiksemad külad ei saa mitte mingisugust äh, rahastust, samas linnadesse nagu Budapest jõuavad miljonid, aga neid rahasid kasutatakse nii, et lõppkokkuvõttes on see pigem romadele kahjuks linnades äh, võib-olla on küll ähm, koolid, äh, töökohad ja nii edasi, aga romad sunnitakse sealt lahkuma. Äh, erinevate võtete ja meetoditega nad sunnitakse linnast lahkuma või lihtsalt ümber asustatakse, mina elan Budapesti kesklinnas ja olen olnud ka seal volikogu liige aastaid me renoveerime seal mitmeid uusi hooneid näiteks, aga ma ei ole kordagi näinud, et äh, oleks roomad saanud seal tööd või et äh, me oleksime suutnud päästa mõne Rooma või tema perekonna raskest olukorrast seeläbi. Äh, ja mis puudutab vabaühendusi, siis ähm, meie, kes me oleme üks väiksemaid, meil on väga raske saada rahastust, äh, samas äh, kui suuremad, äh, mida romad ise ei juhi, saavad neid rahasid. ma ei taha öelda, et need suuremad vabaühendused ei teeni romade huvisid, aga seal ei ole romasid juhtkonnas, nad ei mõjuta tehtavaid otsuseid, meiega nad koostööd ei tee ja äh, roomadel on väga raske olla kaasatud nende suuremate vabaühenduste tegevusse. me arvame, et äh, vabaühendused äh, ka, kes roomadega tihedat koostööd teevad, peaksid saama rohkem rahasid kõik need on väga keerulised teemad ja me ei saa siin süvitsi laskuda ja mis puudutab haridust, ma olen, minu esimene töökoht oli õpetaja ja ma võin öelda, et äh, kui laps on koolis äh, ta ei pruugi olla integreeritud, ta võib olla ikkagi kõrvale jäetud. see, et äh, keegi on kooli nimekirjas ja käib seal, ei tähenda sugugi, et ta ei oleks samas tõrjutud. Ähm, see ei pruugi iseenesest tähendada veel integratsiooni. me oleme olnud tunnistajaks ka nähtus selle, et äh, rikkamatest linnadest äh, roomad sunnitakse lahkuma, nad asuvad ümber vaestesse küladesse ja kui me räägime haridusest, äh, siis ka see mõjutab seda. paljudes külakoolides ongi enamik õpilasi nüüd roomad. haridus peaks jääma üheks põhieesmärgiks nagu ma ütlesin, lahendus peaks olema kolmepoolne kokkulepe kooli, vanemate ja tugiorganisatsioonide vahel, olgu need äh, tugiorganisatsioonid kas siis roomade või mitteroomade vabaühendused või mingid muud sotsiaalsed institutsioonid. iga kooli puhul tuleb järgida lapse arengut et äh, ja kooli edasiminekut tuleb jälgida. võib-olla ma üritan siin praegu liiga palju öelda ja äh, räägin liiga palju, aga ka suuremad äh, sotsiaalsüsteemid vajavad muutust, Ungaris näiteks eliitkoolid saavad riigieelarvest raha ja toimub nii-öelda äh, koolide valimine lapsevanemate poolt, kes püüavad oma lapsi saada äh, parematesse koolidesse, äh, aga samas näiteks äh, mõni Rooma laps, kes küll elab selles koolipiirkonnas, ei saa samasse kõrge reputatsiooniga kooli, sest väljastpoolt piirkonda elav mõni teine lapsevanem on saanud koha oma lapsele selles koolis ja sellised suured ähm, avaliku sektori jaotussüsteemid, äh, sealhulgas äh, haridussüsteemid, tuleks selles mõttes täiesti ümber vaadata. ma ei taha kritiseerida üldse neid projekte, mida on strateegias mainitud, aga tahan lihtsalt öelda, et äh, mõnedel puhkudel on haridussüsteemis tarvis väga põhjapanevaid muutusi ja need muutused saavad põhineda erinevate poolte kokkuleppel. aitäh, väga hea, et mainisite ka Euroopa Liidu ressurssi ja nendega seotud tingimusi. kui me vaatasime riiklikke strateegiaid, siis me ei leidnud äh, tingimusi liikmesriikide jaoks, et näiteks peaks olema tagatud sugudevaheline võrdsus või võrdse kohtlemise plaanid selleks, et üldse Euroopa Liidu poolset rahastust saada. Ungaris ma usun, et me oleme siiski päris palju saavutanud selles mõttes Äh, Ungaris, kui ei ole toimivat äh, võrdsete võimaluste strateegiat, siis äh, Euroopa Liidu rahastust ei saa. vahepeal ei olnud kõnelejat kahjuks kuulda. proua Kosma, ma olen tegutsenud selles valdkonnas ja nad ise loovad võrdse kohtlemise plaane, otsustavad, kuidas need mõjutavad vähemusi, me võime teha siin nimekirja alates naistest kuni puuetega inimesteni, sealhulgas ka roma kogukonnad, isegi kui on olemas mingi võrdse kohtlemise kava, siis kui palju juurdepääsu romadel ikkagi sellele on? Need äh, kavad on kirjutatud omavalitsuste ametnike poolt ja romadel endal on väga vähe sõnaõigust nende koostamisel. me tahame, et romad oleksid integreeritud nendesse programmidesse, aga seda ei ole tehtud piisavalt, seepärast äh, olekski tarvis karmimaid Euroopa Liidu poolseid reegleid selle kohta, mida Euroopa Liit ootab vastutasuks rahastamise eest. proua esineja, me praegu tegeleme kaasamisega ja see on oluline, sest tõesti mõnikord Euroopa Liidu plaane rakendatakse nii, et need hoopis kahjustavad äh, Roma kogukonda. ma annan äh, sõna proua Serranole. ma räägin lühidalt, sest ma paluti, et ma räägiks võimalikult lühidalt. ning äh, kuidas konkreetselt võidelda rassismi vastu, eriti, eriti töövaldkonnas, sooviksin jagada teiega ühte kogemust, mis meile tundub väga huvitav olevat. üheksakümne seitsmendast aastast tegime seda, see oli samuti üks meie esmaseid Euroopa projekte, Leonardo projekti ning selles kaasasime noored Roma päritolu naised ning äh, selle nimi oli siis äh, Mustlannad äh, kaotavad tõkked teelt ja see puudutas siis just nende sissetoomist tööturule ja nad ise otsustasid, mida nad soovisid teha, nad soovisid näiteks hakata juuksuriks, see oli kõige populaarsem eriala. ütlesime, hea küll, teeme seda, mida soovite, kuid teeme seda hästi. koostasime koolitusprogrammi ning kaasasime sellesse ühte, ühe parema, parima juuksuri Hispaanias ja öö, ja need inimesed, kes seal, kes koolituse said, nad said väga hea ettevalmistuse, nad on väga head juuksurid praegu. see tõesti äh, avas neile uksed tööturule. Äh, see sarnane kogemus oli meil ka ühe teise projektiga. Äh, see aitas väärtustada rooma naiste äh, kuvandit ja see oli ka suurepärane võimalus võidelda rassismi ja diskrimineerimise vastu ning teine küsimus puudutas eh, siis eh, pingeid eh, selle, võõrdudes seda, mis meil on ühine, mis meid eristab, loomulikult on meil palju Eh, ühist, kuid samas tuleb asetada rõhk sellele, et on väga palju erinevusi ja eripärasid. ning eh, Rooma naised peavad ise endale tee leidma. on erinevaid võimalusi eh, edasi liikuda, valikud peavad tegema nemad. Nemad peavad otsustama, kuidas nad soovivad edasi minna olles ise naised äh, ja olles äh, Rooma äh, päritolu naised. selleks on vaja respekti, austust, austust eelkõige iseenda vastu ning selleks on vaja välja juurida vägivald, välja juurida välja juurida diskrimineerimine, aluseks võtta õigus justiitssüsteemi ja naised peavad olema need, kes otsustavad, millise, millist teed mööda nad edasi minna ning kolmas küsimus puudutas, puudutas siis inimkaubandust ning su, su, sugulist karskust. kõigepealt ma sooviksin öelda, et inimkaubandus roomade seas ei ole Hispaanias probleemiks me tege-, teeme koostööd ka naistega, kes on prostituudid, teeme koostööd inimkaubanduse ohvritega, kuid roomad naised ei ole ehm, eh, inimkaubanduse ohvrid Hispaanias. Eh, need on meie puhul eh, Hispaanias kas aafriklannad või Ladina-Ameerikast pärit naised, samuti ka mõned, on naisi Ida-Euroopast, kuid ei ole Rooma päritolu naised need, kes, kes oleks üleesindatud prostituutide seas. ja me räägime ju kogukonnast, mis on Hispaanias eksisteerinud juba viimased kaheksasada aastat, see on küll diskrimineeritud kogukond, kuid siiski väga tugevad juured endale alla ajanud Hispaania ühiskonnas. nüüd, mis puudutab eh, siis eh, Äh, suulist karskust, äh, siis ei, ei ole ju midagi, e, e, midagi ootamatut lääne ühiskonnas on see alati nii olnud, ka, äh, ka, ka varem on lääne ühiskonnas olnud ju niimoodi, kuidas, sest mehed on soovinud olla naise keha ja vaimu omanikud ning kontrollida tema seksuaalsust. see olukord on ammu eksisteerinud ja äh, ja see eh, topeltmoraal eh, eksisteerib, sest on olemas eh, patriarhaat, see ei ole mitte ainult mustas ühiskonnas, nii loomulikult neitsilikkus mm, on mm, väga oluline mustas kogukonnas, kuid see on ju, kontroll naise üle on ju oluline ka lääne ühiskonnas, see ei iseloomusta sugugi mitte ainult Rooma ühiskonda. ja me ei saaks öelda, et äh, et see ei ole midagi, mis meid väga eristaks Rooma ühiskonnast, sest see on, see on ähm, iseloomulik kõikidele ühiskondadele. Some... on suurepärane kuulda äh, sellist infot ja äh, kuulata nende ideid, kes jälgivad neid teemasid äh, uus äh, põhiõiguste ameti uurimus on äh, võib-olla tõesti üks selliseid uurimusi, mis tõesti on seda raha väärt, äh, mille me oleme investeerinud. ja me oleme juba ka teinud äh, varem raporteid, äh, mis pole üldse seda väärt olnud, kus pole olnud mingeid uusi andmeid, lihtsalt äh, korratakse vana infot üle, tihti erinevate ametite töö kattub, viiakse läbi samu uurimusi, mida avaldatakse sadu kordi, aga seekord tõesti me saime nii-öelda uue vaatepildi vastuolulistest küsimustest ja muidugi mõnikord ka vastuolulisi tulemusi, mul on tõesti hea meel ja privileeg tänada selle töö eest Ioannis Dimitrikopulust. ja mitte ainult tänada teid äh, selle tehtud töö eest, vaid äh, üldiselt äh, põhiõiguste ameti mm, töö eest, te teete tihti rohkem, kui nõukogu teilt üldse nõuab. ja ka antud raporti puhul me püüdsime Äh, anda äh, teile nii-öelda tõesti paremad lähtepunktid ja rohkem materjali. suur tänu nende heade sõnade eest ja tõesti, me üritame oma ülesannet hästi täita ja anda teile need tõendid, mida te nii vajate. ma alustan sellest, et toon välja, miks see põhiõiguste agentuuri jaoks on roomade küsimus niivõrd oluline. mitte ainult sellepärast, et nõukogu või komisjon või parlament palusid meil andmeid esitada, vaid ka seetõttu, et komisjoni soovituses on välja toodud, et roomade kaasamine on väljakutseks strateegias kakskümmend kakskümmend Euroopa jaoks. see ei ole vähemuse küsimus traditsioonilises plaanis see ei ole lihtsalt traditsioonilised vähemuse õigused, mida on kirjutatud aluslepingutesse, põhiseadustesse sisse. see roomade kaasamine näitab tegelikult, kuivõrd uutlik on Euroopa Liit sotsiaalse kaasatuse lahendamisel tervikuna kakskümmend miljonit inimest tahetakse tõrjutusest ja vaesusest aastaks kaks tuhat kakskümmend ju välja viia ja roomad on suurim miljonitesse ulatuv etniline vähemus Euroopas ja kui me tõesti tahame oma kolm peamist eesmärki saavutada, et meil oleks arukas, jätkusuutlik ja kõiki kaasav majandusareng, siis on vaja sellega tegeleda ja me peame ka äh, soolist eripära arvestama, kas tegemist on naiste või meestega ja kõike seda peab arvesse võtma, kui tegevuspoliitikaid välja toet-, töötatakse. nüüd romade kaasamise alased väljakutsed. üldiselt on aastast kaks tuhat nendega tegelenud rahvusvahelised organisatsioonid hakkasid tollal teemat käsitlema põhjalikumalt kui varem ja retoorikast eemalduti ja hakati mõtlema selle peale, mida praktikas annab koha peal ära teha. ja väljakutseks on see, et roomade tõrjutus eh, on eh, selline mitmedimensiooniline teema, seal hõlmab mitmeid probleeme ja koondab eh, kaks erinevat valdkonda, ühelt poolt vaesus ja selle vähendamiselt poolt inimõigused. nüüd see töö, mida meie oleme teinud, käsitleb nii sotsiaalmajanduslikke tingimusi ja ka seda, kuidas neid tingimusi parandada ning samas käsitleme ka inimõiguste poolt nagu diskrimineerimine, rassism, õigustest teadolek juurdepääs õigussüsteemile, mustast vaenulikkuse teema ja nii edasi. nüüd andmete juurde. Need andmed, mida ma väga lühidalt teile tutvustan, pärinevad roomade ülevaatest, mis viidi välja läbi aastal kaks tuhat üksteist ja rakkerühm, milles osales ka põhiõiguste agentuur, juba aastal kaks tuhat kümme detsembris juhtis tähelepanu sellele, et jääb vajaka konkreetsetest ja vettpidavatest andmetest ja meie tegime ülevaate siis, mis hõlmas nii idapoolseid kui ka läänepoolseid liikmesriike. ja kaks tuhat neli Äh, UNDP tegi ülevaate, tuginesime nendele ja tuginesime ka teiste organisatsioonide tööle. aga selle ajani ei olnud ühte sellist üldse, ühtset ähm, ülevaadet, mis hõlmanuks nii läänepoolseid kui ka idapoolseid liikmesriike ja toonuks välja erinevused nende vahel. üksteist tuhat äh, roomat olid äh, uurimise objektiks ja nelikümmend kuus tuhat tuhat leibkonnaliikmet, valisime nad välja täiesti juhuslikult, pisteliselt ja siis ka vaatasime ehm, seda olukorda, kus mitte roomad, kes lähe, roomade lähedus elasid, et millised on nende õigused ja nende kogemused diskrimineerimisega ja nii edasi. ja vaatasime tööhõivet, haridust, tervishoidu ja eluaset nelja valdkondaga, käsitlesime ka laiemaid ehm, ka leibkondade tunnuseid, naabruses toimuvat diskrimineerimist, oma õigustest teadmist, aktiivsust ja nii edasi. ja äh, me tuginesime ka liikmesriikide äh, kontaktpunktide võrgustikule, palusime, et nad annaksid meile andmeid kõigi kahekümne, kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta mm. Äh, tuginedes olemasolevale informatsioonile, mis nende käsitluses on. ja äh, Holland äh, käsitles ka ringirändajate teemat, Belgias näiteks prooma, probleemiks on parkimiskohtade puudumine, laagripaikade puudumine. Needki teemad läksid meie aruandesse sisse mis on aktuaalsed ühele või teisele riigile. ja väga tähtis on see, et see ei ole selline uuring, eh, kus vabaühendused eh, esitavad küsimusi inimestele tänaval, vaid me valisime välja kogu riigist pisteliselt need isikud, keda me uurisime. toon mõned näited. Tšehhis näiteks eh, te näete siit võib-olla mitte päris hästi, aga näete neid rohelisi punktikesi, need on need kohad kohalikes omavalitsustes, kus eh, uuring läbi viidi ja mustad punktid on teised kohalikud omavalitsused, kus ka romad elavad, aga neid, eh, mis meie välja valisime, oli, valisime välja pisteliselt, aga need mustad on seal, kus siis elatakse. ja selline pisteline juhuslik valik toimus ja siis me läksime koha peale juba silmast silma, intervjueerisime, küsitlesime eh, neid isikuid eh, umbes neljakümne viie minuti kuni tunni aja kestel. Eh, siin te näete jälle kohalike omavalitsuste kaarti Prantsusmaal ja tahan öelda, et Prantsusmaal me uurisime neid ringirändajaid ja kasutasin teistsugust metoodikat siin ja sellepärast Rumeenia ähm, sisserännanud, kellel on mustlaste taust, äh, olid siin ka hõlmatud. ei olnud siin hõlmatud küll, aga need, kellel oli laagripaik alaline äh, Prantsusmaa, nüüd Hispaania. Te näete, et me üritasime kogu riiki hõlmata, see ei ole niisugune tavaline äh, Eh, valim, mis meil siin on, vaid siin mitte ainult lõuna ei ole hõlmatud, vaid ka teised Hispaania piirkonnad. nüüd tulemused. alustan haridusest. ja kohe sooline see lahkulöömine. kõigepealt kirjaoskamatus, need, kes ei oska lugeda ja kirjutada, nagu enne ütlesime, see on väga kriitilise tähtsusega eh, kaheksas liikmesriigis üheteistkümnest, keda me äh, Äh, uurisime ja see on eriti aktuaalne strateegia kakskümmend kakskümmend kontekstis ja on tõeliselt murettekitav probleem. Äh, Neil inimestel, kes on kirjaoskamatud, pole ju ka väljavaadet tööd leida korralikult. nii et see pealegi kirjaoskamatus paneb, tekitab ka võimaluse, et neid äh, ära kasutatakse, ekspluateeritakse rängalt, seda teevad kriminaalsed võrgustikud, nad sunnit-, hakatakse pisikuritegusid toime panema või kerjama tänaval ja ka oma mm, keha müüma. nii et see hariduse puudumine on üks tegur, mis hõlpsasti tekitab äärmise vaesuse. kui me vaatame meeste-naiste erinevusi kirjaoskuse koha pealt kuidas nad oskavad lugeda ja kirjutada, siis me näeme, et siin on olulised erinevused teatud riikides, aga mitte kõikides liikmesriikides. üldiselt on, kui me vaatame kõiki riike ühte, ühes pajas, siis eh, erinevus on umbes kümme protsenti meeste ja naiste kirjaoskuse vahel. Rooma naistel on madalam kirjaoskus kui meestel aga kui me nüüd vaatame näiteks Kreekat, Portugali, Rumeeniat, siis me näeme, et erinevused on hoopis suuremad meeste ja naiste vahel. hea uudis on nüüd see, et kui me vaatame üksipulgi neid andmeid, ja te saate kõike seda lugeda meie analüüsist juba põhjalikumalt, ma ei ole seda siia kirja pannud, kui nüüd vaatate vanuselisi rühmi, siis te näete, et nooremates vanuserühmades on palju parem olukord. see on hea uudis muidugi. nii et noored roomad, eriti noored naised, eh, nendel on parem see pilt ja kui me eh, vaatame kuusteist kuni kakskümmend neli vanusegrupis Rooma eh, naisi, siis me näeme, et neil on samasugune kirjaoskuse tase nagu Rooma meestel. ja Äh, erinevates vanusegruppides, just Portugalis ja Hispaanias on see suurus kõige äh, parem, aga Kreekas on endiselt olukord kriitiline ainult, ainult kuuskümmend viis protsenti Rooma naistest ja meestest kuusteist kuni kakskümmend neli aastat vanad äh, oskavad kirjutada ja lugeda, nii et suur en-, vähemus siiski on kirjaoskamatu seal noorte hulgas nüüd, kes on koolis käinud, räägin nendest. jah, jälle on seda siin raske vaadata, aga need, kes on koolis käinud, nende puhul tulemused eh, näitavad, et väga suur on väljalangevus koolist ja te näete, tumesinisega on tähistatud väljalangemine. Eh, tumesinised on need, kes enne kuuteist eluaastat koolist lahkusid. ja need on nüüd noored noored roomad, noore poi-, noor, rooma poisid ja tüdrukud, kes on kuueteist kuni kahekümne nelja aastased. ja mida see tähendab tööjõu koha pealt. kollane on eh, need, kes mitte kunagi ei ole koolis käinud ja te näete, kui suured on erinevused riigiti. Mm, ja mõned et Ida-Euroopa liikmesriigid nagu Tšehhi, Slovakkia, Ungari, aga ka Hispaania, nende arv, kes kunagi koolis ei ole käinud, on pea nullilähedane. nii et käiakse koolis, aga kui me vaatame Kreekat, Rumeeniat, Prantsusmaad või Portugali, siis me näeme, et siin on palju suurem hulk neid, kes ei ole haridussüsteemis kunagi olnud, ei ole koolis käinud. aga tähelepanuväärne on ka see sinine ala, need on need vara koolist lahkunud, enne tähtaegselt koolist lahkunud ja e, see tähendab seda, et nad ei leia ka tööd, neil ei ole eeldusi selleks. aga siingi on riigiti suuri erinevusi, aga keskmiselt noored Rooma naised e, e, lahkuvad koolist enne kuueteist aasta saamisega kui Rooma mehed. Eh, haridus loomulikult on otseselt seotud tööhõivega ja võimega tööd leida. kui me nüüd vaatame Rooma naiste tööhõivet, siis eh, jälle need mallid siin kajastavad haridustaset, aga samuti diskrimineerimist ja muidki probleeme. näiteks naiste puhul äh, Äh, tähendab see, et võib-olla ka äh, ei ole lastehoiuteenusele juurdepääsu neil, aga need äh, mallid on üsna kõnekad. kakskümmend üks protsenti Rooma naistest, kuusteist ja vanemad on, käivad tööl ja see on suur erinevus meestest, kolmkümmend viis protsenti sama vanuseid mehi käib tööl, kolmkümmend viis protsenti on töötad, töötud, sama palju enam-vähem mehi on töötud ja kakskümmend neli protsenti naistest hoolitseb kodu eest. meeste puhul on see protsent alla ühe protsendi. aga tähtis on siin tulemustest näha, et Kesk-Euroopa riikides Rooma naised öö, osalevad tööturul sama määral kui mehed või isegi rohkem ja saavad eh, tasu oma töö eest ja see on seletatav eh, eh, sellise otstarbekusega. Rooma naine, kui ta läheb kodust ära, peab oma lapsed kellelegi teisele jätma, aga ta teeb seda ainult siis, kui see töö, mille ta leiab, on talle garanteeritud ja täiskohaga töö ja toob tulu. aga kui me nüüd vaatame seda graafikut, siis me näeme neid eh, mehi ja naisi siin, kes saavad töötasu. Eh, tumesinised eh, töötavad siin täisajaga, helesinised osalise tööajaga, kollased on need, kes ad hoc töökohtadel töötavad ja rohelised on FIE-d ja siin muidugi peab mõistma, et need on erinevad töösuhted ja erineva staatus on nendel inimestel ja loomulikult ka riigiti on nende eh, olukord erinev. näiteks Rumeenias või Kreekas või Bulgaarias me näeme, et suur arv mehi, aga ka naisi töötab ad hoc töökohtadel ja väga väike on nende eh, protsent meeste ja naiste hulgas, kellel on täiskohaga töö, aga olukord on hoopis teistsugune Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. see tööhõive lünk on väiksem maapiirkondades ja suurem lõhe on nendes, kes laagrites elavad ja eriti Itaalias ja huvitavad seosed on eh, seosed ehm, aktiivsuse ja abielustaatus. Eh, kui me palusime eh, leibkonna liikmetelt rääkida, et kas nad on mingis abielu suhtes traditsioonilises vormis, õiguslikult või lihtsalt elavad kellegagi koos. kaks protsenti vastanutest kaks protsenti lastest kümme kuni viisteist olid juba mingis abielus suhtes, väga väike protsent, aga ometi siiski protsent, kaks protsenti. kui me vaatame kuusteist kuni seitseteist aastaseid tütarlapsi, siis siin on arvud palju suuremad. ja tähtis on vaadata seda, kuidas osaletakse hariduses. Rooma naised, kes olid kas seaduslikus abielus, traditsioonilises abielus või elasid kellegagi koos, kui eh, võrrelda neid kõigi samavanuste tütarlastega, eh, olid vähem jätkamas haridusteed, mis tähendab, et abielu võib mõjutada nende tulevasi väljavaateid nüüd, kui me vaatame tervishoidu ja sellest on siin juba räägitud, siis jällegi näeme, et erinevus on mitte ainult meeste ja naiste vahel. antud juhul Rooma mehed leidsid, et nende tervis on halvem kui Rooma naised, aga me võrdleme siin ka Rooma naisi ja mitte Rooma naisi ja näeme, et siin on suur erinevus kui öeldakse, et kas tervis on halb või väga halb Äh, nüüd järgmine. kui me vaatasime ravikindlustust, siis me ka küsisime, et kas nad teavad üldse, et neil on ravikindlustus, siis kui me vaatame Rooma naisi ja mitte Rooma naisi, siis me näeme siin väga suurt erinevust ja mida see tähendab? isegi kui nad on meditsiiniliselt kindlustatud, siis see, kui nad ei tea sellest, siis see võib mõjutada otseselt nende tervist, et nad ei lähe lihtsalt arsti juurde nõu saada ja, ja võib-olla ei oska pöörata tähelepanu oma tervisele piisavalt. ja nüüd kiiresti väga huvitav graafik, mis räägib eluaseme puudusest. ja siin on meil kolm tõbalist kriteeriumit, elekter, Eh, kanalisatsioon ja kraanivesi, need on need peamised kriteeriumid eh, ja see muidugi seondub otseselt hariduse ja tööhõivega ja sellega, kas saadakse omal üldse eluaset lubada või mitte. ja kui me vaatame siin Rooma leibkondi ja mitte Rooma leibkondi, siis erinevus on väga suur. suured perekonnad, eh, kus on neli ja rohkem last väga tihti elavad suures puuduses, halbades elamistingimustes. ja viimane on vaesuse slaid. ja siin ma tõin ka Eurostati keskmise liikmesriikide kohta ära, et kes on vaesuse ohus nendes riikides Need on need, kellel on kulutused alla kuuekümne protsenti liikmesriigi mediaanist ja siin on väga suured erinevused. nii et meil on väga pikk tee, et tõesti ees, et võrdsus saavutada ja e, roomad ja mitteroomad, kes külg külje kõrval elavad, nende olukord on väga erinev. ja te näete seal punast täppi see näitab, et muu elanikkond on väiksemas vaesusohus kui roomad ja kui me tahame täita seda eesmärki kakskümmend protsenti inimest välja viia vaesusest aastaks kaks tuhat kakskümmend, tuleb meil väga palju veel ära teha. Running... täna, kuna meil, me hakkame e, e, e, üle Eh, aja minema, siis ma paluksin tõlkidel viis minutit kauemaks eh, jääma ja eh, meil on veel viis minutit aega ühesõnaga. ja siis ma lõpetan, suur tänu teile. mul on väga kahju, et meil on nii vähe aega, aga see on äh, tavapärane, et meil on liiga palju informatsiooni, kuid äh, samas äh, Äh, need äh, uurimused, mida me siin arutame, on väga olulised, me peame jälgima seda, mis tegelikult toimub. kui äh, on riigi tasandil soov asju parandada, siis on seda ka arvudes kindlasti tulevikus näha. loodetavasti, loodetavasti on olukord paari aasta pärast parem ning äh, tänasest äh, sõnavõttudest oleme samuti näinud äh, ja kuulnud seda, et me peame nägema pare- pa,, edusamme hariduses, vallas, tervishoiu vallas ja muudest sellistest küsimustest. see ei ole ju tegelikult ainult roomade jaoks oluline küsimus, see on kõigi jaoks oluline küsimus. kui diskrimineerimine ja eelarvamused endiselt kestavad edasi, siis äh, Äh, on väga raske loota, et äh, Rooma poisid ja tüdrukud saavad paremat haridust. kui nad ei saa äh, head haridust, on see väga, teeb see olukorra raskemaks ka nende jaoks, kes hiljem tulevad. nii et ma, see on minu jaoks südamelähedane teema isiklikult ja ma loodan, et ka paljude teiste jaoks. ma tõesti loodan, kindlasti võtame arvesse ka seda kõike, mis siin täna juba öeldud on. suur tänu. ja nüüd äh, viie, viis minutit on aega. Äh, palun, äh, kas keegi soovib kommentaare esitada? leidsin, et statistika oli väga huvitav. kui ma õigesti aru sain, olid need mõned väga üllatavad näiteks äh, äh, on probleemid äh, suuremad Ida-Euroopas kui Lääne-Euroopas. kas teil on näiteks teil oleks esitada no, mingisugune paber oma arvude ja selgituste kohta. oleks väga huvitav istuda ja seda lugeda. Te andsite sellest väga huvitav ülevaate, kuid ma tahaks, tahaks seda sünopsist nüüd lugeda ja siis äh, need arvud uuesti üle vaadata. kõigepealt me esitasime palju detailsemal kujul juba selle materjali. ja e, tahaksin öelda, et äh, uurimused äh, enamasti näitavad seda, mis toimub ja kvalitati-, kvalitatiivne eh, eh, uurimine näitab siis seda, mis toimub ja kuidas oleks võimalik olukorda teistsuguseks muuta. ning eh, meie alust-, käivitame nüüd nelja-aastase projekti ja see jälgib olukorda kahekümne kahes erinevas osa, Euroopa Liidu osas, muuhulgas ka Suurbritannias. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? ei. Teile anti juba ükskord sõna vist. Te saite juba korra sõna. ma ei saa, ma ei taha tõlki kiusama hakata. kas keegi veel soovib sõna? I know, but the translators are working until thirty. jah, ma tean, kui tõlgid töötavad kella poole seitsmeni. Hollandis on suurim probleem selles, et nad ei tunne, et neid tunnustatakse eh, oma etniana ja nad eh, Ehm, neil ei ole ligipääsu haridusele, neil ei keegi respekteeri nende kultuuri, neil on väga raske ligi pääseda ka eh, eh, finantseerimisvõimalustele. kontrollige, kuhu te eh, kontrollige, kui te meid üritate aidata, kuhu see raha läheb, mis meie aitamiseks on mõeldud. paremat lõpplauset ei olekski võimalik leida. suur tänu teile tähelepanu eest ja, ja palun kindlasti, palun äh, äh, olge meiega endiselt ühenduses, järgmised viis nädalat on väga olulised. dokumendid jõuavad kohale, te saate teksti lugeda, saadata meile selle edasi ja siis me teeme kindlasti toredaid kompromiss, äh, kompromissettepanekuid äh, sellega ning hääletus äh, komisjonis toimub neljateistkümnendal oktoobril ja loodetavasti läheb see täiskogule ja on võimalik seda vaadata ka televisioonis novembris, kuid samast vabaühendusest tehke meiega endiselt koostööd, meil on veel neli nädalat aega. palun esitage tugevad avaldused, aitäh teile!